We start the meeting uh, with alustame koosolekuga ja ootame neid liikmeid, kes hilinevad. päevakorra vastuvõtmine. kas me võime päevakorra vastu võtta järgneva muudatusega? Eh, ta vahetame punkti kolmteist ja seitse omavahel päevakorras, mis tähendab seda, Äh, see on kahe raportööri vaheline vahetus, härra Silgotis ja härra Benifai vahel, kas see on teile vastuvõetav? tõlge, meil on kõik keeled täna, välja arvatud horvaadi ja keeli keel. meil on ka külaliste rühm. Barcelona autonoomsest ülikoolist ja need, kes on kohal Äh, õpivad magistriõppes poliitilist juhtimist ja kommunikatsiooni ja ma loodan, et te äh, täna täheldate ka sellist poliitilist juhtimist ja ma usun, et see saab olema palju paremal tasemel, kuna te istute täna siin. E, igatahes äh, südamest tere tulemast. homme on meil samuti külaliste rühm Poitier ülikoolist, ma tervitan neid homme ja ma tahan teid nüüd teavitada ühest äh, keerukusest kell kümme. täna kell kümme meie oleme kutsutud äh, lühikese mälestushetkele, äh, kui tähistatakse aasta möödumist Brüsseli rünnakutest ja täiskogu saalis toimub kogunemine ja te ise otsustate, kas te soovite äh, pidada vaheaega. Äh, meil muidugi tekib raskusi selle koosoleku äh, lõpetamisega, kuid ma usun, et see on sündmus, mis meid kõiki puudutab ja ma mainin seda ja me otsustame siis, kui kell saab kümme ma soovin samuti lisada, et me peame vahetama koosolekusaali nii täna kui ka homme. täna äh, hilisel pärastlõunal kella viiest kuni kella kuue kolmekümneni pärastlõunal, kui meil toimub kuulamine koos õiguskomisjoniga me tavaliselt äh, oleme harjunud sellega, et need äh, komisjonid äh, tulevad meie koosolekusaali. täna me nõustusime minema õiguskomisjoni ruumi ja see on THS üks B null null kaks, kuid see on täna pärastlõunal. kui teil vastuväiteid ei ole sellele, siis alustame oma päevakorra esimese punktiga ja samuti palun teil heaks kiita äh, kahekümne üheksanda novembri, jaanuari ja veebruari koosolekute protokollid, kas me saame seda teha? jah. ja sellega jõuame päevakorra neljanda, viienda, kuuenda punkti juurde. me jätkame arutelu agentuuride teemal, mis tähendab seda, et kolme agentuuri, eh, CDFOP-i, OSHA ja Eurofondi ametite eh, teemaga ja ma annan sõna esimesele raportöörile, proua Sänderile, sõna on teil. Merci, madame la president. suur tänu tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast, kui Sedefop loodi, on see organisatsioon suutnud ennast kehtestada Euroopa Liidu asutuste seas ja ka äh, otsustegijate seas juba mitu aastat on Sedefop teinud oma tööd mitte ainult äh, kutseõppe ja koolituse osas, vaid ka kvalifikatsiooni äh, ja ähm, kvalifitseerimis äh, ning digitaliseerimise küsimustes, kus ta on juba palju suutnud ära teha ning äh, see on seotud ka pädevuste äh, uue tegevuskavaga, mille Euroopa Komisjon algatas. nüüd see määrus, millest me täna räägime, selle puhul on tõesti tervitatav komisjoni ettepanek, millel on kaks eesmärki ja need on väga olulised. esimeseks paremini koordineerida selle ameti tegevust äh, reaalse tööga, arvestades praegust Euroopa haridus- ja kutseharidustegevuskava. teiseks, paremini koordineerida äh, selle äh, agentuuri või arenduskeskuse määrust teiste tsentraliseeritud ametite määrustega selleks, et optimeerida ja parendada, tõhustada selle arenduskeskuse tööd. nüüd ähm, äh, mul oli võimalus selle raporti ettevalmistamisel kohtuda erinevate inimestega, kes on äh, CDFOP-iga kontaktis olnud, kes töötavad seal ja ma isegi võin öelda, et need ettepanekud äh, Äh, mida ma kavatsen teha, ei ole sugugi sellised, mis tahaksid kõike muuta. Äh, praegu käib paralleelne töö koos äh, selle arenduskeskusega ja ma võin juba praegu öelda, et meie töö käib samaaegselt ja Ehm, võib-olla hindamise alusel siis eh, tehakse vastavad järeldused, aga praeguses ettepanekus eh, ma ei taha midagi eh, täielikult muuta, vaid teen ettepanekuid, kuidas arenduskeskuste toimimist parendada. mida ma siis olen soovitanud? kõigepealt haldussüsteem praegu on kaasatud sellesse tööandjad, töövõtjad ja Euroopa Komisjon, liikmesriigid samuti. see ettepanek on äh, hästi vastu võetud kõigi nende inimeste poolt, kellega ma kohtusin ja arutasin seda süsteemi. et mul on veel kolm muudatusettepanekut. kõigepealt äh, arenduskeskuse missioon, missiooni töös ja missioonis äh, suhetes väljaspool Euroopa Komisjon, teised Euroopa Liidu institutsioonid, sotsiaalpartnerid peaksid kõik olema agentuuriga võrdsetel alustel kaasatud. seega haldusnõukogu jääb jätkuvalt strateegiliste otsuste tegemise organiks ning direktor vastutab äh, administratiivse töö eest igapäevaelus äh, ning samuti inimressursside haldamise eest teine muudatus puudutab infovahetust. nüüd väljapoole soovitan teha nii, et eh, Eurofound ja OSHA, eh, teised agentuurid oleksid ka eh, kursis pidevalt sellega, mida arenduskeskus teeb ja vastupidi, et mingit dubleerimist ei tekiks ning Eurofond ja OSHA peaksid äh, olema vaatlejatena ka haldusnõukogus alati esindatud nüüd äh, sisemine infovahetus. ma tahaksin julgustada paremat infovahetust igas grupis ja eriti lahti ähm, seoses täitevkomitee tööga, nii et koordinaatorid teaksid täpselt, mida teha ja oma kontaktidele edastaksid informatsiooni. nüüd kolmandaks tegin muudatusettepanekud selleks, et ähm, arvestada praegust äh, piirangutega finantskonteksti, seega tuleks rohkem ratsionaliseerida tööd ja äh, kulukokkuhoidu saavutada. agentuur ei äh, tohiks mingeid kohalikke büroosid erinevates liikmesriikides lihtsalt avada. keskenduda tuleks sellele, et äh, arenduskeskus äh, teeks tööd seal, kus ta juba kohal on, näiteks Brüsselis. ma ei näe mingit vajadust teistesse liikmesriikidesse kolida ja järgmine punkt selle teema puhul on see, et tahaksin et annetuskeskusel oleks võimalus äh, ka Euroopa Liidu äh, tõlketeenuseid kasutada, neid väljastpoolt sisse osta selleks, et ähm, kiirelt reageerida oma töös ning saavutada kulu kokkuhoid. loomulikult äh, see ei ole veel kõik, olen alati valmis variraport, raportit, raportööridega äh, konsulteerima ja mul on hea meel siiani äh, tehtud töö üle, mida ma olen teinud nii agentuuri kui ka variraportööridega. Äh, ja nüüd ma annan sõna härra Eurofondi teemal, härra Kalvi Šambonile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 Sedefopi punktis ei ole variraportööri. ma saan aru, et Sedefopi päevakorrapunkti arutelu on lõppenud. I don't, I don't understand the, the, the, the procedure. ma ei saa aru, millist menetlust te rakendada meil on tegemist kolme erineva ametiga, kolme erineva päevakorrapunktiga ja mina võtan sõna siis, kui eh, kaks ametkonda on läbi arutatud ja kui keegi tahab sõna võtta Sedepopi teemal, siis äh, ma palun, et seda tehakse nüüd. okei okay. eh.. Äh, nii on see päevakorras, punktid neli, viis ja kuus, palun. teeme nii, nagu on päevakorras. me oleme harjunud kasutama sellist töömeetodit, et me kuulame ära kõigepealt raportöörid, seejärel variraportöörid. kui te eelistate sellist korda, siis äh, anname sõna CDFOP-i teema variraportööridele ja ma annan sõna, kui ta on kohal. Äh, härra Lopes äh, asendab Emilia, tema annan sõna teile suur tänu. Pavel, Idras Ladari. ja aitäh, ma esi-, ma asendan siin härra Pavelit äh, ja räägin siis äh, kõigepealt, mis on tema seisukoht ja siis võtaksin ka enda nimel sõna. Äh, ja seda siis hiljem Eurofondi raport, variraportöörina. kõigepealt härra Pavel soovib tänada raportööri, koostöö oli väga hea. meil on siin selge kurss paika pandud detsentraliseeritud agentuuride töö hindamisel ja väga tähtis on tõesti, et me analüüsiksime väga kiiresti CDFOP-i tööd me räägime siin sellest, et meil on kolmekordne õigusloomeline alus äh, kutseõppearenduskeskuse töö jaoks, peale selle on väga tähtis vaadata ka, milline on äh, strateegiline lähenemine, meil on vaja siin rääkida ka tsentraliseeritud kut-, tsentraliseeritud tõlketeenistusest. nimelt CDFOPil peaks olema õigus ise valida vabakutselisi tõlkijaid ning äh, CDFOPi tööd tuleb toetada kõikidel Euroopa Liidu institutsioonidel ja koostöö riikliku tasandiga peaks olema ka parem me ju soovime tõesti leida parimat lahendust ning Emilian saa-, soovib siin välja tuua ka finantstoetuse küsimuse. CDFOM on Euroopa Liidu üks väiksemaid agentuure ja me peaksime mõtlema kaugemale kui kahe tuhande kahekümnes aasta, eriti kui me räägime eelarvest. aitäh! järgmisena Jana Sitnanska, järgmine valiraportöör, palun kõnelejal ei ole mikrofoni. So we'll Dúfam, že funguje mikrofón. Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz dovolte mi eh, zopakovať, že... Aitäh! Kas te kuulete mind nüüd? Väga hea ma kordan veel kord, et äh, Kutseõppe Arenduskeskus on väga tähtis agentuur, toimib väga hästi ja toetan kõike seda, mida ütles raportöör. ning ma leian, et äh, me peaksime ka veelgi rohkem äh, meie tegevuse tõhususele keskenduma. väga tähtis on see, et agentuuri töö oleks tõhus, et kutseoskusi äh, parandatakse, esimees katkestab ja ütleb, et ei ole tõlget inglise keelde. Saying they have technical problems on the English channel. Okay. We'll try once again, you nod if you... proovime veel kord, küll te siis kuulete, kui tõlget ei ole. aitäh veel kord. ma ei räägiks väga pikalt ma ei taha siin arutelusid tõesti, ikkagi on probleeme ingliskeelse tõlkega, katkestab äh, esimees ja siis ma räägin inglise keeles, ütleb Roosit Nanska ja ütleb, et see agentuur teeb väga head tööd ning ma olen nõus raportööri proua Sanderiga selles osas, mida ta on juba öelnud äh, et äh, et tõesti ta peaks olema tegev kõikides liikmesriikides ja ma teen mõned muudatusettepanekud, töö on väga hea ja olen kõigiga nõus. Thank you for that. suur tänu. ALDE esindaja Mariann Haakin ei ole kohal ja järgmisena kuue ENG-le proua Kuneva. sõna on teil, palun. suur tänu, ma kõigepealt äh, tahaksin igati toetada seda CDFOP-i uut asutamismäärust, seda kahel põhjusel. Äh, kõigepealt see on oluline kõigi tööjõuga seotud küsimustega ja me peaksime mõtlema sellele, kuidas seda parimal viisil toetada, et see oleks nii kasulik kui võimalik. see on meie ülesanne. tegemist on, on ametiga, mis äh, teatud mõttes ühendab meie riiki Euroopa Liiduga ma igati pooldan eh, nende eh, Euroopa agentuuride töö jätkamist liikmesriikides ja me peaksime hoolitsema selle eest, et töö jätkub ja arvestab ka arengutega selles tegevusvaldkonnas, sest see rõhutab ka nende ametkondade ah, olemasolu vajadust ma olen nõus sellega, et me peaksime looma selgema raamistiku, et oskused oleks eh, täpselt kirjeldatud ja kutseõpe ja haridus oleks korraldatud niiviisi, et see arvestab eh, tööjõuturu vajadustega. ja ma toetan ka raportööri proua Sanderi suurepäraseid muudatusettepanekuid ja ma tänan teda südamest tehtud töö eest ja ma arvan, et on äärmiselt oluline äh, koordineerida tööd CDFOP-i ja teiste Euroopa agentuuride vahel. Äh, sest on ka teised ametid, kes tegelevad äh, tööjõuprobleemidega ja võib-olla me peaksime mõtlema sellele, kuidas see agentuur saaks panustada nii oskuste omandamise korraldamisesse Äh, nende inimeste jaoks, keda me võtame vastu Euroopast, sest äh, nemad kujutavad inimkapitali, millel on väga suur potentsiaal, mida me võiksime ära kasutada. ka nendele inimestele tuleks tagada inimväärikas elu ja pakkuda lootusi ja ma toetan äh, selle agentuuri tegevust nii Thessalonikis kui Brüsselis ja võib-olla ka teistes linnades võib-olla ei ole vahet teistes linnades, mul on teatud reservatsioonid eh, selle teksti mõningate osade suhtes, kuid ma usun, et see tehtav töö on vajalik ja jätkub suurepärasel viisil. suur tänu. ja nüüd saab sõna proua Jean Lambert. Thank you very much. suur tänu ja aitäh Rahvapartei kolleegile selle eest, et ta inglise keelde eh, üle läks see näitab, kui hea eh, koostöö on meil siin institutsioonides. raportöör proua Sander on väga huvitavaid mõtteid välja pakkunud. see, kuidas ta eh, soovitab tugevdada agentuuride vahelist koostööd, on väga tähtis ja kas see siis nüüd kajastub selles, et kaks äh, agentuuri on kolmanda juures vaatlejad või kuidagi teistmoodi, see tundub olevat päris hea mõte, tuleb võib-olla veel need äh, detailid läbi arutada ja Euroopa Komisjon peaks siis äh, kõiki agentuure ka vastavatest muudatustest informeerima. see peaks nagu selgeks saama. ja siis võib-olla võiks kaaluda ka neid probleeme, mm, mis on seotud selle haldusnõukogu rolliga, et võib-olla see peaks olema selgem, aga üldiselt on väga hea raportöör ja hea töö variraportööridega. suur tänu, mulle tundub, et EFTD ei ole täna esindatud ja järgmiseks annaksin sõna ENF-ile ähm,. proua Pisotit ei ole, aga härra Marta võib-olla, palun. suur aitäh Ehm, Sedefopi ehm, määruse läbivaatamine, see on siis Kutseõppe Arenduskeskuse määruse läbivaatamine on pigem tehnilist laati teema kui poliitiline ja me jagame proua Sanderi ettepanekuid, nende suunda. sisuliselt on tõesti tähtis, et ähm, määruse läbivaatamine korraldatakse, proua Sander minu meelest kunagi, minu meelest ütles ka seda, et et ähm, küsimus on ka natukene selles, millise aja jooksul seda teha, et, et me ei paneks nüüd äh, vankrit härja ette. Äh, tähtis on tööprogrammi läbivaatamine, äh, nii et see läbivaat-, vaatamise, selle läbivaatamise tulemused jõuaksid ka eh, nendesse järeldustesse, eh, mis tehakse eh, välisauditi jooksul ja mis avaldatakse aasta lõpuks. et sest me ei tahaks, et ähm, need meie järeldused jääksid kas hiljaks või oleksid liiga varajased. muus osas on küll proua Sander kõik oma ülesanded täitnud, tänan. Uh, thank you uh,, then we leave for. suur aitäh. nüüd jätame seda FOP-i teema kõrvale ja läheme järgmise punkti juurde. EU OSHA. Tšeslav Hokk, palun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 peaks muutma töökohad tervislikumaks, tootlikumaks Euroopa Liidus. teeme koostööd valitsusasutuste, tööandjate, töövõtjatega ja eh, eraettevõtjatega, organisatsioonidega, valitsusväliste organisatsioonidega ja ma tahaksin eelkõige nende agentuuride kolmepoolset eh, eripära toetada. tõesti on oluline, et agentuurid oleksid kõikide liikmesriikide tööst hästi informeeritud. oluline on ka äh, muuta haldusnõukogu struktuuri, mis siis asendaks juhatust, äh, valmistab ette otsuseid, jälgib nende täitmist, äh, võtab vastu erakorralisi otsuseid. teiseks tuleb vältida ka huvide konflikti, kui toimub programmide ja kulude hindamine. minu muudatusettepanekud on suunatud sellele, et mõned, mõnesid määrusi täpsustada, eriti tuleks vältida liiasust ja topelttööd nende agentuuride töös põhieesmärk on tõhususe tõstmine, aga mitte iga hinna eest ja mitte ainult eh, agentuuride sees, vaid tuleks tõhustada ka programmitööd, eelarvest, eelarvestamist ning välishindamisi, arvestades vastavaid indikaatoreid. et minu ettepanekud puudutavad ka läbipaistvust, selgust soovitan kasutada kõige kaasaegsemaid kommunikatsioonivahendeid, sest nende agentuuride töös on kõige olulisem see, et nende töö jõuaks kõige laiema publikuni, kui nii võib öelda. suur tänu! Thank you uh,. I will now give the floor to the, <coughs> to the ja nüüd annan sõna OSHA teema variraportööridele, kõigepealt härra Peiker, sõna on teil aitäh, proua esimees. tahan kõigepealt tänada raportööri tehtud töö eest. ma nägin oma silmadega, et siin tehti tõesti väga professionaalset tööd ja see on suurepäraseks aluseks järgnevale tööle. toetan ka seda, et me sünkroniseeriksime tööd kolme agentuuri töö ülevaatamisel. väga tähtis on, et kõigi kolme agentuuri puhul nende ülesehitus oleks sarnane ning ma tahaksin siin välja tuua veel ka selle, et kõigele lisaks äh, tahan ka mina teha muudatusettepanekuid, kui siin on veel üks punkt, mis minu arvates võiks olla mõistlik, nimelt me võiksime üheskoos sellest rääkida kolme variraportööri, kolme raporti variraportööride ja raportööridega. ma nimelt usun, et see ülesehitus, mis on kolme agentuuri jaoks ette nähtud, et selles ülesehituses on probleem, et me põhimõtteliselt alati oleme siin hierarhia tippu pannud nõukogu. kui seda nüüd äh, hierarhia järgi vaadata, siis äh, on meil nõukogu, mille all on täidesaatev komisjon ja kõige tähtsamaks ülesandeks on see, et äh, juhib kogu tööd tegevdirektor aga komisjoni ettepanekus on väga naljakalt äh, see täit-, tegevdirektor personali küsimustes piiratud pädevusega ja muide ka eelarve puhul vastutab ta ainult piiratult. ma tahaksin sellest rääkida sellepärast, et minu arvates on see täiesti vastuvõetamatu et tegevdirektor, mis täielikult vastutab äh, agentuuri töö eest, personali valikul, äh, täitevkomisjoni personali valikul, aga äh, ei saa otsustada sajaprotsendiliselt. meil on siin aruandluskohustused, paika pandud hindamismenetlus siis ka see, eh, et eh, kõige kõrgemal positsioonil on haldusnõukogu ja sellepärast ei ole mitte mingit põhjust, et me siin piiraksime tegevdirektori jõudu personali valikul. jah, hiljem hindamisel küll olen nõus äh, sekkumine vigade puhul, jah, olen nõus, aga mitte eelneva sekkumisega ei ole ma nõus. ma olen ise kolmkümmend aastat olnud ettevõtluses ja poliitikas, nii erasektoris kui ka avalikus sektoris töötanud ja võin teile öelda, et nii ei ole võimalik tõhusalt toimivat agentuuri juhtida. ma loodan, et me suudame siin mingi kompromissi välja töötada. ja isiklikult mina leian, et tegevdirektor peaks olema ka täitevkomisjoni esimees. sellest tahaksin teiega rääkida ja loodan, et me siin leiame lahenduse, mis oleks tõhus ja mis aitaks kaasa kiiretele ja professionaalsetele otsustele. Thank you, Mr Kristjanson. aitäh, järgmisena härra Kristjanson, palun, teil on sõna. aitäh, ka mina tänan äh, tehtud tööd äh, Äh, raporti koostamisel tööohutuse ja töötervishoiu alal Euroopa Liit on teinud suuri edusamme ja selles töös on väga tähtis, et meil oleks tõhus agentuur, mis to toetaks kõiki osapooli selleks, et meil oleks võimalik töökohti muuta ohutumaks ja tervisele kahjutumas, kahjutumaks ja ma leian, et OSHA on siin suurepäraseks näiteks. koostöö sotsiaalpartnerite, liikmesriikide ja valitsuste vahel on tegelikult see, mis OSHA töö on nii heaks teinud. sellepärast tuleb jätkata selle koostöö toetamist ning äh, ma loodan, et meil toimuvad konstruktiivsed arutelud äh, raportööriga, raportööriga ja teiste kolleegidega, selleks et me saaksime välja töötada korraliku vundamendi sellele tähtsale tööle, millega tegeleb äh, OSHA agentuur. aitäh! järgmisena proua Veeber, minu nimekirjas, aga teda ei ole kohal, kas keegi asendab teda? ei, see tähendab seda, et järgmisena kuue NGL fraktsioon ja Paloma Lopez Bermejo, palun aitäh, tere päevast, aitäh, proua esimees, aitäh raportöörile ja parlamendi sekretäriaadile väga tõhusa äh, töö eest äh, ähm, nii CDFOP-i kui ka Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri raporti koostamisel. me oleme kõik ühel nõul, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur töötab suurepäraselt, eriti kui me räägime siin ohtude identifitseerimisest, ennetustööst ja töövõtjate koolitusest töökohal. kahjuks aga on Euroopa Liit ennast selles küsimuses pigem tagasi hoidnud ja meil ei ole olnud piisavalt äh, seadusloomelisi ettepanekuid. näiteks äh, kui me räägime siin lihashaigustest, äh, luuhaigustest ja endokriinsetest häirijatest ja sellepärast see uus komisjoni ettepanek on suurepäraseks uudiseks. meil on muidugi veel vaja väga palju ära teha selleks, et olukorda selles valdkonnas parandada käima lükata ka sarnaste ametite tööd. väga tähtis on ka koostöö sotsiaalpartneritega. selles küsimuses toetame me raportööri, aga teiste muudatusettepanekutega me soovime hoolitseda selle eest, et EU OSHA jääks sõltumatuks agentuuriks, et tema halduskoormus ei oleks liiga suur sest juba praegu on meil agentuure, eh, mille töö on eh, palju läbipaistmatum ja sellepärast peaksime me võib-olla neid läbipaistvamaks muutma. aitäh ja nüüd Jean Lambert ning Roheliste fraktsioon. aitäh. nagu ka Sedefopi puhul tahame ka meie vaadata seda, kuidas meil oleks võimalik nõukogu ja tegevdirektori tööd üle vaadata ja see, mida ütles kuue kolleeg praegu, küsimus selle kohta, et peame hoolitsema ka agentuuride sõltumatuse eest, on tõesti väga tähtis. siin on olnud päris palju küsimusi ka selles valdkonnas oleme nõus ka sellega, et me peame võib-olla vaatama ka täpsemalt, millised on ülesanded ja ka see, mida raportöörid siin ütlesid, et me peame ka vaatama, milline sõnum siis väljapoole läheb. mõeldes nüüd kõigele sellele, tahan veel kord öelda, et iga kord, kui me siin lisa tööd agentuuridele anname või nende töömetodoloogiat muudame, peame me vaatama, kas me anname neile ka lisaressursse või arvestama, et äh, lisaressursse on vaja, sest me tihti lihtsalt äh, anname rohkem tööülesandeid, aga mitte rohkem ressursse ja sellepärast me on äh, agentuuridel vaja teha väga raskeid valikuid nii et me peame tõesti määruse ülevaatamist jätkama, sest siin tõesti on asju, mis vajavad kaasajastamist aitäh, Dominic Martin, palun. Euh. suur tänu, poisinaine. me muidugi hindame raportööri härra Hoki tööd ja eriti seda, et ta on rõhutanud tööd, tervishoiu tähtsust, osa on tegelikult äh, organisatsioon, mis tegeleb just nende väikeste organisatsioonidega ja just neis äh, pisikestes organisatsioonides et, äh, on äh, olukord keeruline, ka informatsioon peaks ka nendeni jõudma ja just need sõltumatud töötajad, väikeettevõtted, käsitöölised, me teame, nad teevad koostööd, neil on oma organisatsioone, aga tuleb arvestada ka seda, et äh, on olemas selliseid äh, libatöötajaid nagu Uberi autojuhid. seega tekib küsimus, kuidas äh, USA võiks olla tõhus oma töös ja jõuda kõigi nende töötajateni. ma ei tea, millised võiksid olla selle töö pikaajalised mõjud, kuidas tõesti iga sõltumatu töötajani jõuda, kellel ei ole mingit bürood äh,, ametiruume. võib-olla tuleks läbi mõelda selle agentuuri töö, võib-olla ta peakski ainult vastutama kommunikatsiooni eest. Thank you uh,, that means that we aitäh. seega anname nüüd sõna Eurofondi raporti variraportööridele, ütleb proua esimees. So uh, no, I'll give the floor to... kõigepealt siis annan sõna Eurofondi raportöörile Enrique Calve Šambole, palun. Muchas gracias, <clears throat> señora presidenta suur tänu. ja ma võtan sõna hispaania keeles. ma varem võtsin sõna prantsuse keeles austuses proua Sanderi vastu, kuid arvestades asjaoluga, et kohal on külalised minu kodumaalt, kes on tulnud siia Barcelonast, ma tahaksin täna pöörduda oma emakeeles hispaania keeles ja kõrvalmärkusena hispaania keel on rahvusvahelises mastaabis väga oluline ja kahe aasta pärast on ta Euroopa Liidus suuruselt teine keelerühm. ja kui me räägime nüüd äh, Eurofondist, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondist, siis on sellega seoses esitatud mõningaid poliitilisi muudatusi ja see ametkond omab teatud eripära äh, ja seetõttu ma ei tahtnud, et arutelu keskendub ainult äh, kolme agentuuri äh, sarnasustele. me räägime siin kolme agentuuri juhtimisest. Äh, võib-olla teinekord räägime sellest pikemalt, kuid mitte täna. meie soov on, et et Eurofond äh, oleks väga tõhusama toimimise, et seda laialt kasutataks ja et see äh, pakuks äh, korralikke teenuseid. ja seetõttu ma tänan kõiki neid, kes esitasid muudatusettepanekud, mis parendavad minu poolt tehtud tööd ja ma tänan äh, Äh, ka variraportööre ja kahte teist raportööri, kes on juba tutvustanud oma häid raporteid. me ei räägi täna ainult äh, agentuuride vahelistest erinevustest ja sarnasustest, me tahame pidada arutelu iga agentuuri kohta eraldi ja kui me räägime elu ja töötingimuste parandamise fondis, siis see agentuur loob väärtust see ei ole pelgalt äh, lihtsalt äh, agentuur, sellel on oma ainuomane äh, toimimine, tal on üleeuroopaline haare. see on nagu oma DNA-ga agentuur. ja me peaksime abistama seda ametit, et tema töö oleks veelgi tulemuslikum ja efektiivsem. ma tahaksin rõhutada kahte olulisemat punkti. kõigepealt ülesehituse kohta ja teiseks selle kohta, kuidas ametit kasutatakse. kõigepealt selle organisatsiooni struktuur. mul pole vähimatki kahtlust, kui sellist osa, kolmepoolseid juhtimissüsteemi ei oleks ole, siis see ametkond kaotaks oma üle-euroopalise mõju kui on tegemist agentuuriga, kus töötab umbes sadakond töötajat, kes teevad suurepärast tööd ja kus on oma tegevkomitee juhatus, kuid haldusnõukogu on see, eh, mis tõstab minust küsimusi olenetame sellest, kui hästi te reklaamite oma ametkonna tööd, tuleb äh, tähelepanelikult analüüsida seda aspekti. ILO-s on viiskümmend neli liikmesriigid ja mulle tundub, et kaheksakümmend neli on liiga palju. kuna see agentuur on äh, kolmepoolse juhtimissüsteemiga, siis või peaks mõtlema selle peale, kuidas ratsionaliseerida tegevust me võiksime minna üle üheksa, üheksa, üheksa süsteemile, üheksa igal osapoolel ja võib-olla Rahvusvahelist Valuutafondist võiks lähetada liikmeid, sisse viia rotatsioonisüsteemi liikmesriikidest ja võib-olla äh, jagatud eesistumise süsteemi. ja kõigis nendes aspektides on võimalik saavutada efektiivsust ja üks eeliseid saaks olema et see saab olema tõeliselt euroopalik agentuur. ja see ei ole pelgalt mõni riiklik äh, välipunkt, vaid äh, selles kasutatakse rotatsioonisüsteemi äh,. teine kuum teema seondub küsimusega kas seda agentuuri juhib direktor, kas saab olema äh, asepresident või mitte. mina soovin, et see agentuur oleks äärmiselt profi-, professionaalne oma tegevuses, äh, tõhus äh, asedirektor võib seda juhtida. me ei soovi ei soovi sellist süsteemi, mis ei toimi korralikult, kus parem käsi ei tea, millega vasak käsi tegeleb, meil on vaja juhti, kes on vastutustundlik. ja et siis eh, direktoril oleks ka vastavad volitused ja pädevused ja võib-olla ka asedirektor, kes vastutab kohapealse tegevuse eest, eh, eh, esindab direktorit ja teatud olukordades asendab teda näiteks, kui eh, juhatuse esimees või direktor eh, sureb ja tekib selline pretsedent. me ei taha, et need pädevused ja volitused erinevate direktorite, asedirektorite vahel oleks liiga hajutatud. Eh, direktori määrab ametisse haldusnõukogu ja need kaks juhti peavad omavahel hästi koos toimima. ja meil on ka teatud sümboolne tähendus, äh, kui me räägime sellest kolmepoolsest juhtimissüsteemist. ja ausalt öeldes me ei peaks äh, puudutama selle organisatsiooni struktuuri ja otsima teisi võimalusi tema töö tõhusamaks muutmiseks mida siis lisada selle kohta? me võime muidugi laskuda selle äh, ametkonna organisatsioonilise struktuuri detailidesse, kuid see moodustab probleemi ainult ühe osa. nüüd toode, mida see agentuur pakub, need on suurepärased tooted, teenused, sest nad teenivad Euroopa institutsioone Nad pakuvad teenuseid Euroopa Liidu institutsioonidele, mis tähendab seda, et ka parlament peaks ära kasutama selle agentuuri poolt pakutavat oskusteavet. Äh, agentuur on omandanud juba teatud maine, prestiiži, on koostanud mitmeid uuringuid, siis need tuleks äh, arhiveerida ja säilitada äh, andmebaasides Äh, kuid see peab olema kõik vastavuses vajadustega. praegu toimub arutelu alampalga, alamsissetuleku üle. seda on laialt arutatud poliitilisel tasandil ja ka agentuur peaks sellel silma peal hoidma ja agentuuril peaks olema vajalikud rahalised vahendid selle töö jaoks. mida siis äh, elu- ja töötingimuste parandamise fond toodab? Äh, seda fondi on alakasutatud ja me peaksime leidma võimaluse, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament saaks ära kasutada nende poolt toodetavaid teadmisi, sest kui on vaja läbi viia mingi uuring, kui otsitakse välisteenuse pakkujat, siis peaks kõigepealt, peaks esitama esikusele, kas Eurofond saaks, saaks sellist oskuteavet meile pakkuda me räägime vaesusest, vaesusega seotud statistilisest andmetest, kutsume kohale eksperte, kuid selgus, et Eurofondis on juba vajalikud statistilised andmed olemas, me oleks pidanud nende poole esimesena pöörduma. ja kui me kavatseme investeerida selle agentuuri töösse, siis me tagama ka nende poolt toodetava oskusteabe kasutamise. ja nüüd vahe kuni veerand üheteistkümneni, kümme viieteistkümneni, nendele, kes soovivad, on võimalik minna nüüd täiskogu saali, kus on ähm, vaikusminut, eh, mälestushetk, sest täna möödub aasta Brüsseli rünnakutest. kohtume taas kell kümme viisteist. kell kümme viisteist, kümme viisteist, veerand üksteist It's 15 minutes <clears throat> past 10. Kell on 10.15 ja me jätkame nüüd variraportööridega, kes on täna kohal. Käsitleme elu- ja töötingimuste parandamise fondi ja alustades kannad sõna proua Lambertile. Sõna on teil kui eh, Eurofondi teema variraportööril. Thank you. The, um... Suur tänu ma arvan, et minu fraktsioonil on teatud kahtlused seoses muudatusettepanekutega selle agentuuri struktuuri muutmise kohta. me võime äh, mõelda selle, et võib-olla väiksem haldusnõukogu oleks efektiivsem, kuid samas me peame mõtlema, et kõik liikmesriigid peaks olema kaasatud ja saaksid ka ise aru, millist väärtust see fond loob ja võib-olla selles osas me võib-olla lahkneme raportööri ettepanekuga. varem ma mainisin ka mõningaid teisi valdkondasid, kas on piisavalt ressursse, mis vastavad äh, ülesannetele, raportöör juba mainis seda ja me toetame seda. kuid veel on üks küsimus seoses sellega, mida raportöör on pakkunud Euroopa Parlamendi esindatuse kohta haldusnõukogus. seda arutelu me oleme pikemat aega pidanud. ma esindasin oma fraktsiooni parlamendi delegatsioonis ja institutsioonide vaheliste arutelude ajal ja üks murepunkt on selles, et mitte niivõrd selles, et parlament nimetab ametisse oma eksperdi, nagu näiteks ETF-i poole, vaid parlament kui eelarvepädev asutus küsimus on selles, millisel määral me peaksime olema kaasatud agentuuri otsustusprotsessi, kuna me oleme selle agentuuri suhtes ka eelarve kontrolliasutus. see tekitab küsitavusi, kuid on ka valdkondi, kus me raportööri toetame, kuid on olemas ka selliseid aspekte, eh, millest me lahkneme raportööri arvamusest ja seetõttu ma arvan, et variraportööride koosolekul saab olema huvitavaid arutelusid. suur tänu ja nüüd saab eh, härra Dominic Martin sõna. suur tänu, proua esinaine kui me räägime Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondist, siis eh, mul on hea meel, olen väga rahul äh, selle äh, raportööri optimismiga, härra Calvet Champolli optimismiga seoses äh, selle fondiga. muidugi fond on häid uuringuid läbi viinud ja analüüse koostanud, aga kahju, et pean vähendama seda härra Šamboni optimismi, sest ta isegi ütles, et tegemist on natukene nagu äh, me-, Mehhiko sõjaväe, kas, kui ta rääkis sellest ähm, juhtimisstruktuurist, võimalusi on alakasutatud ja ma ütleks, et ähm, nüüd äh, soovib juhatus veelgi rohkem äh, euroföderalismile pühenduda ja äh, sedasama ei saa öelda ehk Oša puhul. raportööri, raportöör ütles, et äh, eesmärk ei ole veel päris selge. Äh, ei ole arvesse võetud kõige nõrgemaid töötajaid, kõige haavatavamas olukorras olevaid töötajaid ja see peaks muidugi tegelema kutseõppearendusega ja selle ainus eesmärk tundub olevat praegu lihtsalt välismaiste töötajate integreerimine. tundub, et äh, nagu fookus on paigast ära, oma töötajad oleme ära unustanud ja äh, sihkule on võetud pigem välismaalased. nüüd, kui me vaatame seda äh, praegu struktuuri, kas neil on vaja sellist e- eelarvet? võib-olla võiks struktuur olema e, natukene koondatud e, ja tõhusam. tänan ja nüüd Javier Lopes, palun. Muchas gracias um,, yo querría uh.... suur tänu ma tahaksin öelda, et üldiselt oleme loomulikult selle raporti kallal tööd teinud ja mul on mõned kommentaarid. kõigepealt määruse ülevaatamine on minu arvates päris hea mõte, arvestades seda, et eelmine Eurofondi määrus pärineb aastast tuhat üheksasada seitsekümmend viis seega praegune läbivaatamine on täiesti õigustatud. see on suunatud sellele, et Eurofondi tööd paremini korraldada, paremini sihipärastada ja selleks, et vältida ähm, kattumist mitme agentuuri töös. tahaksin öelda, et meie fraktsioon hindab Eurofondi tööd väga ja üldises plaanis on ähm, mõistlikud, äh, on ju need ettepanekud, mis on siin tehtud, mõistlikud, võib-olla siin võiks täpsustusi teha, aga üldiselt on ju äh, fond äh, Euroopa tasandi majandussotsiaaldebatti olulise panuse andnud. selge on see, et reformi ei peaks kasutama ettekäändena selleks, et nüüd kuidagi äh, Eurofondi rolli ja suurust vähendada. toetame raportööri, tema muudatusettepanekuid, toetame ka mõtet, et Euroopa Parlamendil peaks olema palju olulisem roll nende eh, agentuuride töö mõjutamisel ja eh, loomulikult peaks olema nende agentuuride töö meie komisjoni pädevuses ning ka laiemalt Euroopa Parlament peaks tegelikult tähelepanu pöörama kõikidele Euroopa Liidu ametitele, mitte ainult nimetatud ametile. Ähm, toetan ka mõtet, mis puudutas ettevalmistavaid projekte, pilootprojekte ja äh, ka mõtet seoses Euro agentuuri asedirektoriga. mõned kommentaarid äh, ka äh, selles plaanis, kus me päris ei ole ühel meelel raportööriga. üks näiteks puudutab selle ameti juhtimist. liikmesriikide kohta määratud esindajate arvu vähendamine oli ettepanek ja muidugi äh, see tundub, et see on hea mõte, aga ega see ei too veel kaasa kindlalt nüüd ähm, kulude vähendamist. milline on siis Eurofondi ja liikmesriikide kommunikatsioonikanal? Äh, suhtlemisvõimalused ju vähenevad sellega. võib-olla peaks organisatsioone ja liikmesriike pigem enam äh, seostama, nii et äh, kord aastas on võimalik jälgida mingit arutelu äh, ja et liikmesriigid saaksid mõjutada organisatsiooni tööd äh, ja tõhustada seda, võib-olla ka vähendada kulusid. seega juhtimisstruktuurid peaksid äh, jääma sarnaseks nagu praegu, tegemist peaks olema kolmepoolse koostööga ja me kindlasti ei soovita mingit ühinemist tulevikus, seda, seda mõtet on ka levitatud, aga vaatame, mis tulevik toob. nüüd praegu küll ei ole, ei ole meie arvates vaja agentuuri direktori rolli muuta. edasi, milline peaks olema agentuuri poliitiline visioon, kui me tahame, et sotsiaalmajanduspoliitikat käsitletakse Euroopa Liidu tasandil, siis peame eelkõige siin neid küsimusi arutama, mitte just seal konkreetses agentuuris ja mm, peab ütlema, et me oleme Eurofoundi Dublinis ka äh, külastanud, äh, tutvusime ametitööga, mind äh, ei üllata sugugi need kommentaarid, mille esitas praegu äh, Front Nationali esindajaga, üldiselt on ju hea tööga tegemist. Eh, in... suur tänu, härra Becker, te võtate proua Šoiderova nimel sõna. suur tänu. Eh, ma tervitan komisjoni ettepanekut määruse kohta ja eh, raportit Eurofondi kohta, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi kohta. Äh, oluline on kolme agentuuri tööd äh, sarnaselt organiseerida, nii et struktuurid ja protseduurid oleksid sarnased. suur aitäh raportöörile ettepanekute eest. mul on kaks täiendavat ettepanekut. kõigepealt komisjoni ettepanek äh, määratleb haldusnõukogu kui äh, ka ametisse määravad Äh, organid, meie arvame, et juriidiliselt vastutab selliste asjade eest ikkagi tegevdirektor, kui on nüüd äh, tegemist asedirektori äh, ametiga, siis ähm, see amet tuleks ära kaotada meie arvates, nii nagu ka teistes organisatsioonides. teatud ühtlustamine organisatsioonide struktuuris oleks soovitav ja kolmandaks arvan, et Eurofondi ei peaks äh, ühendama teiste agentuuridega, näiteks CDFOP-i fookuses on hoopis erinevad teemad, nimelt haridus. tänan I.... suur aitäh ja annaksin järgmisena sõna härra Raimond Maasile komisjonist vastava peadirektoraadi asedirektor, palun. suur tänu teen üsna no, lühidalt, sest ma tean, et äh, aeg jookseb. mul on mõned märkused äh, üldises plaanis nende kolme ettepaneku kohta. siin öeldi, et nende tutvustused, nende agentuuri tutvustused komisjoni poolt äh, tehti siin nädal tagasi ja me äh, ühtlustasime siis lähenemist vastavalt äh, ühisele lähenemisele kõikide ametite suunas ja see oligi nagu meie, äh, meie töö suunaks. seega mm, tervitame siin komisjonis tehtud tööd selleks, et kooskõlastada need ettepanekud mis puudustavad agentuuride tööd äh, ja töö tõhustamist, selles lepiti kokku Euroopa Parlamendis juba aastal kaks tuhat kaksteist, aga äh, võib täheldada, et mõnedes küsimustes on äh, eriarvamusi Euroopa Komisjoni ja raportööride vahel. kutsume veel kord teie komisjoni üles kaaluma neid Äh, neid teatud küsimusi, eriti seda, mis puudutas Eurofondi äh, ja selle äh, haldusnõukogu suurust. Eurofondi puhul konkreetsemalt räägiti ka Euroopa Parlamendi vaatlejatest või liikmetest nii haldusnõukogus kui ka juhatuses, nagu te teate meil on ühine lähenemine kõikidele agentuuridele, kui on vaja, kui on oluline, siis võib haldusnõukogus ka Euroopa Parlamendi liige osaleda, aga eh, me tervitame pigem seda, et Äh, küsimust analüüsitaks ja sellele mõttele lisataks ka konkreetne põhjendus, kas seda on vaja ja kas seda on näiteks konkreetselt Eurofondi puhul vaja. ja veel üks märkus, mis puudutab asedirektori amet, ameti, ametit seda ametikohta, sellest on siin komisjonis ka varem räägitud, kui me nüüd mõtleme üldiselt agentuuride olukorra peale, siis me teame, et paljudes ametites tõesti on asedirektor, kui me vaatame Eurofondi suurust praegusel juhul, siis äh, tõhususest seisukohast vaadates äh, ei peaks sellist ametikohta ähm, pidama selles agentuuris ja veel üks küsimus, mida käsitleti siin raportis, raportites, mis puudutas OSHA-d ja CDFOP-i, see oli seotud Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskusega. see keskus ongi loodud selleks, et Euroopa Liidu ameteid teenida, tõlkeid pakkudes, seda on tehtud väga kokkuhoidlikult, näiteks kui on vaja ametites kvaliteedikontrolli läbi viia, sel puhul äh, tervitame me äh, mis tahes muudatusi, mis tõesti aitaksid säilitada selle seose tõlk Keskuse ja Euroopa Liidu ametite vahel ja me ei tahaks, et mingisugust, mingisuguseid välistõlgete tellimisi esineks. see on lihtsalt oluline ka kulutõhususe seisukohast. ja veel tahaksin teie tähelepanu juhtida Eurofondi ettepanekule, mis puudutas eh, eelkonsultatsioone Euroopa Liidu institutsioonidega, enne kui äh, tellitakse mingi eksperthinnang või analüüs. me saame aru, miks selline ettepanek on tehtud ja muide, me ei nõustu selle järeldusega, et agentuuri äh, tööd on alakasutatud, äh, kaugel sellest. üle kolmesaja poliitilise dokumendi Euroopa Liidu tasandil, mida kasutas Euroopa Komisjon, sisaldasid viiteid Eurofondi tööle eriti ähm, tööhõive peadirektoraadis, erinevate agentuuride vahelistes suhetes, äh, fondi panus Euroopa Liidu ametite töösse on hindamatu ja me ei aktsepteeri sellist formaalset nõuet, et alati enne mingisuguse ekspertanalüüsi tellimist peab konsulteerima. ja veel tahaksime, et praegune olukord säiliks selles suhtes, mis puudutab äh, haldusnõukogus äh, inimeste määramist, siin on äh, härra Hauki ettepanek tehtud, praegune süsteem kuus üheksale sobib väga hästi, töö sotsiaalpartnerite vahel soov, sobib väga hästi, aitab kaasa ka äh, siin agentuuri tööle ja ma tahaksin kiirelt anda ka CDFOBi kolleegile sõna. suur aitäh. sooviksin väljendada ka seda, et ähm, me oleme rahul raportööride ettepanekuga, et kolm juriidilist alust äh, jääks alles CDFOBi ettepanekule meie arvates on äärmiselt oluline see, et kinnitatakse see ettepanek üle ja äh, meie tegime selle ettepaneku ning nüüd, äh, mida me veel sooviksime, on see, et mandaat defineeritakse täpsemalt, see on muudatusettepanek number viis äh, Sedefoopi raportis tahaksime esile tuua selle, et agentuuril on e-, Euroopa ülene mõõde, mitu parlamendiliiget on siin sellele ka viidanud ning ähm, meie arvates on üsna riskantne, kui hakatakse Euroopa ja liikmesriikide tasandil Euroopa Liidu institutsioone kuidagi äh, nagu ühe äh, mõõdu järgi mõõtma äh, meie toetame Euroopa poliitikate väljatöötamist ja arendamist kvalifikatsiooni ja kutseõppe ja pädevuste küsimuses ja arvestades agentuuride ressursse üldiselt, tundub meile see mõte eh, olevat eh, mitte, mitte kestlik, et me peame ikkagi eh, tööd tegema sotsiaalpartneritega, liikmesriikide ehm, valitsustega, meil on oma haldusnõukogu, meil on kolmepoolne koostöö, tahaksime, et mandaat selgelt defineeriks selle, et meie amet on üle-euroopalise iseloomuga ja meie töö on arendada kutseõppeid ning kvalifikatsi-, kvalifikatsioonipoliitikat, nii nagu see seisab aluslepingutes. muudatusettepanekute tähtaeg on kell kaksteist päeval, kolmekümnendal märtsil ning need tulevad arutusele kahekümne viiendal aprillil. raporti vastuvõtmine on ette nähtud kahekümne esimesele või kahekümne teisele juunile. ja nüüd läheme edasi päevakorrapunkt kümme, siis me otsustasime mõned punktid ära vahetada. kümme ja seitse nimelt lähevad vahetusse ja annan sõna nüüd härra Benefile, kes saabki nüüd kohe sõna. Grazie, presidente oh.. aitäh, proua esimees. täna on mul võimalus teile esitleda oma tööd. nimelt me räägime siis ühise varjupaigapoliitika alustest. me vaatame praegu kehtivaid reegleid üle selleks, et me saaksime välja töötada jätkusuutliku kestliku varjupaigapoliitika, mis põhineks vastutuse ja solidaarsuse võrdsel jagamisel liikmesriikide vahel. me peame harmoniseerimispüüdlustes äh, ka tegelema asüülitaotlejatega ja sellega, et varjupanga taotlejate kaitse oleks kõikides liikmesriikides ühesugune. meil tuleb vaadata siin äh, seda, milliseid võimalusi asüülitaotlejatele pakutakse. praegusel hetkel varjupaiga tagamise määrad erinevates liikmesriikides on väga erinevad ja sellepärast tuleb meil direktiiv ümber kirjutada määruseks. meil on selle üle hea meel. me ei tohi ära unustada ka selle teksti kvaliteeti. tegemist on siis kompromissiga nõukoguga ja tähtis on tagada siin seda, et meie raportöör äh, libekomisjonis Tanja Fajon äh, saaks tõesti korraliku toetuse oma seisukoha väljatöötamiseks kogu parlamendilt. muudatusettepanekud, mida ma teile täna esitlen, on mõeldud selleks, et äh, kinni pidada siis äh, tööhõivekomisjoni pädevustest ja ma olen keskendunud siin tõesti ainult nendele küsimustele, mis puudutavad sotsiaalset lõimimist ja rahvusvahelist kaitset. ma tahaksin siin tunnustada ka seda tööd, mida eelmisel aastal juba siin komisjonis tehti. toon siit välja siis ka selle algatusraporti, mille raportööriks mina ise olin väga tähtis on hoolitseda selle eest, et lõimumisperspektiivid oleksid nii suured kui võimalikud. ja selles mõttes on väga hea, et esmase kaitse saajatel oleksid samad õigused nagu poliitiliselt tunnustatud varjupaiga taotlejatel. sest paljudes liikmesriikides on see praegusel hetkel juba niimoodi ja sellega on meil võimalik administratiivset koormust vähendada olukorda mõjutab see, kui inimesed jäävad ainult lühikeseks ajaks, sellepärast et tööandjad ei investeeri sellistesse inimestesse, sest oht, et nad lahkuvad öö, kiiresti, on suur. väga tähtis on tõesti, et esmase kaitse saajad peaksid käima keelekursustel, kutseõppekursustel ja nii edasi. Nende integratsiooni ühiskonda tuleb parandada. tegemist ei ole mingi triviaalse äh, aruteluga ja sellepärast ma tahan ka kuulata ära teiste äh, arvamused selle kohta. pakutavad meetmed peavad olema tasuta, neid peab olema lihtne saada ja peale selle tuleb hoolitseda kaitse saavate inimeste kaitse eest ning me peame hoolitsema ka selle eest, et need kursused ei mõjutaks kuidagi kaitset ja kaitsest tulenevaid õiguseid ning kohustusi. ma üritasin siin tugevdada ka võrdset kohtlemist ja hoolitseda selle eest, et äh, töötingimused oleksid korralikud. aitäh äh, variraportööridele kommentaaride eest ja ma kuulan neid tähelepanuga. aitäh ja nüüd variraportöörid. Äh, suur tänu. selge on see, et Euroopa Komisjoni soov on äh, võrdsema, tasakaalustatuma rändepoliitika ja pagulaspoliitika loomine. Äh, äh, aga me teame, et sellega on seotud mitmeid probleeme, siis on tehtud erinevaid ettepanekuid ja sinna hulka kuulub ka siis Euroopa Komisjoni ettepanek seoses rahvusvahelise kaitse saajatega. me arvame, et tekst on hea alus edasiseks tööks, aga mul on mõned kommentaarid siiski, mm, tegemist on määrusega, äh, mitte direktiiviga. Äh, see on päris positiivne lähenemine, see võimaldab äh, ettepanekuid rakendada kiiremini ja raport, raportöör on rõhutanud ka, et see võimaldab liikmesriikide vahelist harmoneerimist saavutada. nüüd sellest tekstist endast rääkides, komisjoni ettepaneku alusel, aga ka arvestades äh, raportööri arvamuse projekti, on mõned elemendid, mis võimaldavad hästi edasi minna, äh, võimaldavad äh, positiivset lähenemist saavutada. tahaksin siin rääkida ka natukene siiski, milline on minu filosoofia komisjon peaks tõesti keskenduma sellele, mis meid otseselt siin puudutab tööhõive, nimelt töötingimused ja selles mõttes on tekst täiesti loogiline, artiklid kolmkümmend, kolmkümmend kaheksa on need, mis puudutavad meid otseselt. viitan nüüd artiklile kolmkümmend kaks, mis puudutas kvalifikatsiooni vastastikust tunnustamist ja pädevuste kinnitamist, see on Äh, rahvusvahelise kaitse äh, saajate integreerimisel väga oluline element, äh, see võib ka negatiivselt mõjutada näiteks nende kodanike motivatsiooni, moraali, kes otsivad võimalusi lõimuda tööturule ja ühiskonda üldiselt, seega kui meil ei ole vajalikke võimalusi, sätteid nende tagamiseks, siis tekivad jällegi pikaajalised töötud, kes ei suuda lõimuda Eh, ühiskonda, ei suuda ennast teostada, seega eh, tööturg on nagu sotsiaalse kaasatuse eh, hüppelaud ja minu arvates on see väga oluline ja selles mõttes olemegi saanud siin nagu konsensuse. tänan. aitäh, proua Kuneva, järgmisena. suur tänu täna oleme me Euroopas väga tähtsal ajahetkel, kui me räägime asüülimenetluse õiguslikust raamistikust. ei ole ju nii, et me tahame lihtsalt menetlust üle vaadata. me peame olema piisavalt julged selleks, et äh, vaadata näkku reaalsele olukorrale, mis on siin valitsenud viimased kaks aastat. me ei räägi siin mitte ainult numbritest, numbrid ei ole reaalne maailm, inimesed on reaalne maailm meie reeglitest, juhistest äh, sõltub see, kuidas need inimesed oma elu kujundada saavad. ja me peame tõesti lähtuma headest kogemustest teistes liikmesriikides. Need inimesed, äh, kellele me varjupaika, varjupaika tagame, nemad on külalised meie juures ja me peame neile eh, pakkuma tulevikuperspektiivi, me peame hoolitsema tingimuste eest ühiskonda lõimimiseks. raportöör on teinud ka ettepanekuid selles suunas ning me täname teda selle eest, kui me tahaksime siiski natukene kaugemale jõuda. ja me tahame, et eh, ka päritoluriikide kultuuri arvestataks meie reeglites, sest ainult niimoodi on meil võimalik saavutada tõelist äh, integratsiooni. eriliselt tuleb tähelepanu pöörata noortele, noortele inimestele, kes on äh, otsimas äh, eeskujusid ja sellepärast on väga tähtis, et riigid, mis varjupaigataotlejaid vastu võtavad, äh, toetaksid neid noori inimesi, aitaksid neil integreeruda. seda tuleb korraldada niimoodi, et kõikides liikmesriikides oleks ühesugune toetuse tase pagulastele see kehtib ka äh, sellepärast, et paljudes liikmesriikides on praegu raske majanduslik olukord. me peame aga tunnistama ka seda, et pagulased on väga ebavõrdselt erinevate riikide vahel jaotatud. suur tänu tehtud töö eest ja ma eeldan, et koostöö tulevikus äh, raportööriga on sama edukas kui siiani. aitäh. järgmisena proua Lambert, palun aitäh, aitäh raportöörile. minu fraktsioonil on siin kõhklusi sellest, et me kirjutame direktiivi ümber määruseks, aga see on tõesti libekomisjoni pädevusala ja meie muudatusettepanekud on suunatud siis nendele valdkondadele, mis on tähtsad selle komisjoni jaoks. raportööri koostatud raport on väga heaks aluseks järgnevale tööle tõesti, teisene ränne on siin välja toodud. me väga palju siin teeme avaldusi teisese rände kohta ja see tõesti ei peaks olema osa õigusloomelisest tekstist. nüüd äh, elamisload ja nende kehtivuse pikkus on tõesti väga tähtis küsimus liikmesriikide jaoks on tõesti suure tööga tegemist, kui vaadata, mida komisjon on välja pakkunud, aga samal ajal see vähendab ka üksikisikute julgeolekut ja tõesti tekib siis küsimus, et äh, miks sa peaksid äh, integreeruma üldse või pingutama selleks, et integreeruda, kui äh, elamisluba aasta lõpus kehtetuks muutub. et siin tõesti tuleb tegeleda selle ebakindluse probleemiga ja tõesti on näha ka Ühendkuningriigis, et inimesed ei ole valmis pingutama, kui nad ei tea tegelikult, mis neist saab, siis äh, see stiimulite puudumine tööandjate jaoks, me teame seda juba aastaid, vaadates neid äh, erinevaid programme, mida Euroopa Liidus on olnud, ilmselgelt tuli välja see, et tööandjad ei taha inimesi tööle võtta, kui nad ei tea, kui kauaks need inimesed äh, saavad riiki jääda, et kas nad üldse kahe kuu pärast üldse tööle enam tulevad. nii et kui me tahame, et lõimimismeetmed toimiksid, siis need peavad olema seotud ka sellega, et saab olla kindel, et elamisluba kehtib pikalt ja siin ei saa teha vahet pagulaste vahel ja esmase kaitse saajate vahel, sellepärast et äh, nende vajadused võivad olla samasugused, isegi kui nende staatus on erinev. nii et äh, mõeldes nüüd nendele lõimimismeetmete peale, on meil väga hea meel selle üle, mida raportöör ütleb, et eh, need kursused peavad olemas, olemas, eh, mitte kallid, neid peab olema lihtne külastada. ja nüüd tekib küsimus, et et äh, kui nüüd siin elamislubadega mitte midagi ei muutu, siis me tegelikult ei toeta kohustuslikke integreerimismeetmeid, sellepärast et need kaks asja on omavahel vägagi seotud. aga need kohustuslikud äh, lõimimismeetmed, äh, me leiame, et inimesi ei peaks karistada sellega, et neilt võetakse ära teatud hüvitised, hüvitised, mis on mõeldud ots otsaga kokkusaamiseks ähm, siis eh, kui soovitakse kohustuslikke lõimimismeetmeid kehtestada, siis see tähendab seda, et eh, traumatiseerunud inimesed, eh, kes on saanud rahvusvahelise kaitse, siis me tõesti ei saa neilt eeldada, et nad hakkavad lõimimismeetmeid täitma me tõesti leiame, et tegemist on väga hea alusega ja siis ka näiteks see kutsekvalifikatsiooni tunnustamine on väga tähtis asi. meie komisjon peaks sellega tegelema ja tõesti oskuste tegevuskavas me peaksime seda väga tugevalt välja tooma. peame hoolitsema selle eest, et äh, sellega minnakse edasi. tõesti, alus on väga hea ja ootame juba jätkuvat koostööd äh, raportööriga. aitäh! aitäh! EFTD fraktsiooni esindajat ei ole kohal, see tähendab seda, et proua Pissotto saab järgmisena sõna. suur aitäh, proua Sõõne. täitsa õige varjupaigarežiimid tuleb kaasajastada, nii, nii nagu siin viimastel aastatel on räägitud, äh, see peab äh, olema kohane järjest kasvavale pagulaste sissevoolule, äh, aga ma ilmselt raportööri härra Perifeid ei üllata siin, kui ma seletan, et me ei saa päris jagada tema arvamust. meie arvates on täiesti selge, isegi kui te olete väga palju tööd ära teinud, et äh, see kaasajastamine ei tohi mitte mingil juhul tuua kaasa vastuvõtutingimuste harmoneerimise ja liikmesriikide seaduste harmoneerimise ühtlustamise. ja veel kord ütlen, et meie arvates on tööturule ligipääsu lihtsustamine tegelikult niinimetatud positiivne diskrimineerimine, mis toob kahju pigem meie oma Euroopa kodanikele, kes otsivad ju ka tööd. Euroopas on praegu kakskümmend seitse miljonit töötut. aga ikkagi, noh, selle teksti äh, puhul võib öelda, et siin on äh, võetud üle Euroopa Komisjoni seisukohad ja, ja samas soodustatud teisest liikumist, mida meie oleme püüdnud kaitsta um,? No. Äh, aitäh ja ajakava on järgmine, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kakskümmend kaheksa märts keskpäeval ning äh, hääletus tööhõivekomisjonis toimub teisel või kolmandal mail ja libekomisjonis hääletatakse kahekümne üheksandal mail. nüüd läheme päevakorrapunkti number kaheksa juurde selleks on kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgi riiki sisenemise ja seal elamise tingimused. ja annan sõna raportöör Jean Lambertile, palun um,. Thank you, president and tänan, esinaine. ma tahan meenutada teile, et sinine kaart, nagu te äsja mainisite annab äh, äh, juurdepääsu kolmandate riikide kodanikele äh, kõrgema taseme otsus, kutseoskuse nõudvale tööle ja komisjoni ettepaneku eesmärk on viia see praegune ettepanek, mis on vabatahtlikult kohaldatav liikmesriikidele hetkel, muuta nende sissepääsu tingimuseks kolmandate riikide kodanikele, kes sellel tasandil töötavad meil on koos äh, juhtkomisjoni, libekomisjoniga jagatud pädevus selle ja meil on toimunud üks äh, variraportööride ühiskoosolek, äh, kus olid eile kohal ka libe variraportöörid ja libe raportöör tutvustas kompromisse teatud valdkondades Äh, mille siis tööhõivekomisjoni varireportöörid läbi vaatavad ja äh, annavad teile teavet ka libega toimunud arutelude sisust. Äh, küsimus on selles, kuidas siis hääletusnimekirja kokku panna, kuid terve komisjoni see probleem ei puuduta. nagu ma ütlesin, libe raportöör tutvustas kompromissi, väga paljud pöörlevad teise artikli ümber Äh, kus määratletakse äh, kõrgema tasandi kutseoskusi ja kvalifikatsiooni e, mõisteid ja siis palgakünnist, mida ma juba varem mainisin oma varasemates sõnavõttudes, ka säilitada palgakünnis ja äh, kavandatud erandid sellest või mitte, see, kas need erandid on teatud kutsealade jaoks mõeldud ja Äh, kvalifikatsiooni mitteomavate inimeste jaoks. ja siis artikkel neliteist ajutine töötus. ja milline on selle roll sinise kaardi äh, tühistamisel, äravõtmisel ja teised küsimused, mis puudutavad artikli seitse, selle kaardi tühistamist. libe raportöör on teinud ettepaneku komisjoni ettepanek ümber struktureerida, et koondada artikkel seitse ja neliteist sätestatud äh, aspektid koondada. me analüüsime seda. Äh, seega me konsulteerime nendes küsimustes ja on olemas ka teatud valdkondi, kus meil on ainupädevus ja me pole neid veel arutanud. üks sellistest on seotud artikliga kolmteist kaks ja põhjenduspunkt, mis puudutab juurdepääsu FIE-na tegutsemisele. minu esialgne arvamus oli, et see juurdepääs FIE-na töötamisele lisaks sellele tööle, mida tehakse sinise kaardi põhjal, see peaks olema võrdsustatud äh, riigi kodanikega. Äh, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, siis ja seitsekümmend seitse viitavad sellele ja on olemas ka muudatusettepanekud, millega soovitakse see säte hoopiski äh, kustutada. artikkel viisteist on oluline äh, artikkel, mis sätestab õigused, äh, mis kaasnevad sinise kaardiga. me oleme jõudnud üldisele kokkuleppele, et see tähendab võrdset kohtlemist riigi kodanikega Äh, selle artikli punkt C kohta on meil üldine kokkulepe, kuid on tehtud muudatusettepanekud osa D kohta, kvalifikatsioonide tunnustamise ja oskuste tunnustamise kohta. Äh, on tehtud muudatusettepanek selle kohta, kuidas käsitleda äh, omandatud, mitteformaalselt omandatud oskusi. ja veel üks muudatusettepanek, mis soovib teatud osa sellest tekstist äh, koostutada, me peame seda analüüsima ja võib-olla suuremat vastuolu tekitav äh, küsimus äh, on seotud juurdepääsuga avalikele teenustele äh, ja põhilist äh, vastuolu on tekitanud küsimus juurdepääsule äh, eluasemele ja on tehtud muudatusettepanekuid selle lõike teisele osale äh,, kus öeldakse, et nii-öelda äh, Äh, avalikult pakutavat elu aset ei tohiks välistada. on ka äh, väike küsimärk selle kohta, kas liikmesriigid võivad välistada nendele inimestele äh, juurdepääsu toetustele, koolitustoetustele või mitte. ja minu arvates Äh, seda peab kaaluma sellega, kas need toetused on seotud äh, selle töökohaga, mida on võimaldatud äh, sinisikaardi omanikul teha. on ka muudatusettepanekuid keeleoskuse kohta ja lisandusi seoses mittediskrimineerimise õigusaktidega on inimesi, kes leiavad, et see osa peaks olema jõulisemalt ja selgemalt välja toodud, sest äh, on teada, et, et äh, äh, on varem olnud inimesi, kes ei ole soovinud Euroopa Liitu tulla, kuna nad ei ole kindlad, et rassismivastast tegevust nende suhtes ei rakendada meil on võib-olla eh, lahkne, eri arvamuste eh, lahkne, lahkuvus teatud küsimustes ja mitte nii nüanssides ja me mõtleme, kas on võimalik ka kompromissi leida. ja nüüd lõpuks, mis puudutab kohaldamisala, eh, need seotuvad kolme-nelja muudatusettepanekuga seoses pagulaste juurdepääsule eh, sellele programmile eh, ja ma arvan, et see kuulub pigem libekomisjoni pädevusse ja ootan ära nüüd kolleegide kommentaarid selles suhtes, kuidas edasi minna Thank you. I'll give the floor to Mr. Suur tänu. Nüüd saab sõna härra Roland, äh, kes võtab sõna proua Soiderova asemel. Merci. Donc, Madame Soiderova nous, nous demande de nous prie de, de... Tänan. Proua Soiderova vabandab, et ta ei saanud täna kohale tulla. Äh, äh, tema jaoks on sinise kaardi küsimus väga oluline ja talle tundub, et praegu kehtiv süsteem ei toimi piisavalt hästi ja seetõttu on vaja esitada teatud muudatusettepanekuid. jah, me oleme väga tänulikud selle avatud lähenemise eest, mida on tehtud ka muudatusettepanekute kaudu. meie fraktsioon tahab välja tuua selle palgalõhe. me jätaks selle nii, nagu komisjon selle välja pakkus. ehk et siis iga riigi keskmine palk. ja mis puudutab siin kvalifikatsiooninõudeid, siis neid ei tohi äh, küll alandada ülikooli diplom ja nii edasi. liikmesriigid saavad muidugi ise äh, otsustada ja siniseid kaarte on võimalik anda tõesti vastavalt äh, siis äh, kogemusele. meie pakume välja kolm aastat, mitte viis. meie põhimõtteliselt ei toeta seda pikendamist, sest tõesti väga tähtis on, et isikud saaksid tõestada, et neil on võimalik jääda elama liikmesriiki et neil on olemas selleks vahendid. Need on need ettepanekud ja raport, variraportöör loodab, et meil on võimalik jõuda kokkuleppele, sellisele, millest kõik võidavad. aitäh, järgmisena härra Benifei, palun. Grazie, president. Grazie alla nost-. Äh, tänan, esinaine. mina sooviksin tänada raportööri Jean Lambertit tehtud panuse eest sellesse raskesse ülesandesse, see teema ei ole mitte üksnes äärmiselt tehniline, vaid ma tean, et selles osas on olnud teatud äh, sõda libega äh, seoses pädevustega ja kuna on ka erinevad arvamused äh, sellel teemal, on vaja leida ühisosa. ma tänan teid koostöövalmiduse eest ja see on hästi välja tulnud ka meie poolt esitatud muudatusettepanekute näol. ja ma usun, et kui me jätkame tööd konstruktiivsel viisil, siis meil on võimalik seda dialoogi jätkata. eile toimus variraportööride kohtumine äh, kus osales neli tööhõivekomisjoni variraportöörid ja ma loodan, et sel viisil meil on võimalik tõeliselt mõjutada edasiliikumist ja meil on vaja leida kompromissmuudatusettepanekud kahe komisjoni poolt Äh, Claude Moraes, liibe raportöör, on teinud hea ettepaneku selles. me peaksime täpsustama ka selle töö erinevaid etappe. meie komisjonis toimub hääletus enne liibe komisjoni hääletust ja seetõttu on oluline, et, et meie töö ei muutu mõttetuks liibe komisjonis hääletatud muudatuste tagajärjel ja seetõttu oleks parem, kui meil oleks lisaaega et äh, täpsustada äh, metoodikat, mida kasutatakse selles tekstis, ähm, keskendus direktiivi teatud osadel, me rääkisime näiteks palgakünnisest, kas need palgakünnised peaksid olema vabatahtlikud või mitte, rääkisime ka eranditest nendele palgakünnistele äh, mõnes sektoris. meie fraktsioonil on teatud reservatsioonid selles küsimuses. ma loodan, et nendest kujunevad meie töös nad on võtmetähtsusega äh, küsimused, äh, mille ka jätkavad läbirääkimised. loomulikult äh, teatud konkreetsetes küsimustes on fraktsioonide vahel ka erimeelsusi, oskuste tase, mida tunnistada, kutsekogemuse pikkuse küsimus ja kõigis nendes küsimustes me peame jätkama konstruktiivset koostööd, et me saaksime koostada head kompromissid. suur tänu, ECR ei ole esindatud ja Alda ei ole ka esindatud ja QNGL Patrick Learik ei ole samuti kohal. EFTT esindaja ei ole kohal, mis tähendab, et Sõna saab proua Melan. tänan, esinaine mingi häiriv müra on saalis, palun olla vaiksemal, palun, proua Melen. tänan, proua Sinaine, sel teemal jah, meie jaoks on see väga tähtis. me räägime siin sellest, et kolmandate riikide isikud, kes tulevad, et millised kutseoskused neil peavad olema, me räägime siin nii teisest rändest kui ka näiteks kunstnikest, kes liiguvad ühest riigist teise, kunstnikest, kes soovivad siis tegutseda mitte selles riigis, kust nad pärit on. see on väga tähtis ja see tegelikult äh, on ka midagi, mis ENF fraktsiooni jaoks on rahvusvahelise koostöö aluseks. kuid väga tähtis on, et äh, vastu võetud inimestel oleksid parimad võimalikud tingimused. me räägime siin nüüd äh, sätestest, mis on mõeldud vastuvõtutingimuste tagamiseks. aga väga hea oleks teada, milliseid diplomeid on üldse vaja millised need kutseoskused peavad olema selleks, et inimesi sinise kaardi menetluse kaudu vastu võtta. see diplomi kontseptsioon, mida siis peavad vastastikku tunnustama nii päritoluriik kui ka vastuvõturiik, see kontseptsioon muutub üha ebaselgemaks Prantsusmaal tehakse seda mitteametlikult, see on isegi siin tekstis kirjas, aga niimoodi ei saa jätkata seda sellepärast, et riik peab olema objektiivsete kriteeride, kriteeriumite paikapanekul suveräänne. ning äh, kui kellelgi on äh, olemas oskused selleks, et meie riigis töötada ja kui on tööandja, kes tahab ta tööle võtta, siis on täiesti selge, et see inimene võetakse äh, avalisüli vastu nüüd aga, mis puudutab ähm, piirmäärasid ja nende ärakaotamist, äh, siis meie jaoks on see ettepanek siin täiesti vastuvõetamatu. tegemist on liikmesriikide pädevusega. tegemist on küsimusega, mille peavad otsustama sotsiaalpartnerid äh, riigid võivad küll mingeid teatud palgamäärasid paika panna, aga tegelikult tuleb siin kõigepealt hakata arutelu pidama tööandjatega. tööandjatel peavad jääma vabad käed, nemad peavad olema võimelised ise palkasid paika panema. nii, et see oleks kooskõlas siis diplomitega, väljastatud diplomitega ja tehtud tööga ning tööpuuduse ajastul peaks äh, jah, et kas need inimesed võiksid siis jääda liikmesriikidesse ka siis, kui nad on töötud, noh, seda tuleb arutada ja elamislubade pikendamine, me ei usu nüüd küll, et meil on siin hooajalised töötajad, töötajad, kellel on väga kõrged kutseoskused. Thank you eh.... suur tänu eh,. tööhõivekomisjonis eh vastuvõtmine toimub kahekümne viiendal aprillil, juhtkomitees toimub hääletus kolmandal mail ja täiskogul ei ole veel kuupäeva kindlaks määratud. ja läheme edasi päevakorrapunkti number üheksa juurde, mis on Äh, seotud teiste tänaste päevakorrapunktidega äh, rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded. See on uuesti sõnastatud ja nüüd saab sõna raportöör härra Brande Benifai. Grazie, presidente. Grazie. Aitäh. Suur tänu kõikidele variraportööridele muudatusettepanekute tegemise eest. meil on tõesti väga suur töö ees küsimuses, mida tuleks palju põhjalikumalt vaadelda, kui meil tegelikult selleks aega on. meil on siin terve rida kompromissettepanekuid välja töötatud äh, variraportööride äh, kohtumisel ja me kohtume veel kahekümne üheksandal märtsil ja viiendal aprillil et äh, tegeleda kompromissettepanekutega. aeg hakkab otsa saama, aga kui mõelda nüüd ka Rooma lepingute kuuekümnenda aastapäeva peale, siis ma tõesti üritan veel ka Itaalia presidendiga rääkida, samamoodi nagu ka raportööride ja variraportööridega, eks me siis näe, kuidas me saame neid arutelusid jätkata. eks ma näe, kui palju siis on osalejaid ka meie koosolekutel see direktiiv on uuesti sõnastatud, siin on arvestatud mitmete erinevate elementidega ning sekretäriaat tegeleb sellega. oma arvamuse koostamisel me lähtusime ka just sellisest lähenemisest, arvestasime alaealiste erilise olukorraga, sest nende olukord on tõesti täiesti vastuvõetamatu need muudatusettepanekud, mida tegin mina ja mida tegid ka kolleegid, lükatakse tagasi. aga meil on siiski vaja siin välja töötada selge poliitiline sõnum alaealiste vahistamise vastu. siin on välja toodud tõesti äh, kõik need küsimused, mida me juba variraportööride kohtumistel kajastasime ja me kontrollime neid. siin on kolm punkti. kõigepealt komisjoni ettepanek teisese rände vähendamiseks, teiseks äh, juurdepääs tööturule varjupaiga taotlejatel ning kolmandaks, kui on selge, et asüülitaotlus rahuldatakse, siis tuleb ka kiirendada tööturule jõudmist me ju tahame vältida ka seda, et asüülitaotlejad lihtsalt lahkuksid ühest riigist ja läheksid teise. kolleegid on palunud lõige seitseteist A välja võtta ehk et vastuvõtutingimused asüülitaotlejatele, kes on mõnes teises liikmesriigis, kus nad vastavalt Dublini määrusele peaksid olema aga me teame, et Dublini määrus vaadatakse praegu uuesti üle ja tegemist on tõesti ebaproportsionaalse meetmega, mis on meie põhimõtetega vastuolus. tegemist on kõigest administratiivse meetmega Euroopa Liidu asüülimenetluse raames. tegemist on meetmega, mis mõjutab nii tööturgu kui ka makromajanduslikku olukorda eriti just nende liikmesriikide jaoks, mis asuvad Euroopa Liidu välispiiridel me oleme siin pannud paika määra ka tööturule pääsemiseks. ma leian, et kuus kuud minimaalse tähtajana on väga hea ettepanek komisjonilt. tegemist on poliitiliselt võimaliku ettepanekuga ja see võiks ka nõukogus läbi minna. on ka neid kolleege, kes nõuavad kohest tööturule juurdepääsu selleks, et äh, integreerimist lihtsustada. ma põhimõtteliselt toetan seda, aga me peame vaatama, kuidas see praktiliselt ja tehniliselt toimima peaks. väga paljud liikmesriigid on riiklikes eeskirjades juba tegelikult ette näinud tähtajad, mis on vähem kui kuus kuud. Itaalias on näiteks see tähtaeg kaks kuud. mina olen väga õnnelik komisjoni ettepaneku üle, sellepärast et see on kooskõlas sellega, mida me ka pagulaste integreerimise raportis välja pakkusime ja mille raportööriks olin mina ise. nüüd need arvatavasti põhjendatud muudatusettepanekud. siin leian ma, et positiivne diskrimineerimine on hea, sest see on kooskõlas erinevate agentuuride ja organisatsioonide ettepanekutega, nagu näiteks OECD omaga me soovime siin kiirendada pagulaste jõudmist tööturule selleks, et need inimesed saaksid ise hakkama. see tähendab aga ka, et meil on negatiivne diskrimineerimine, sellepärast et äh, arvatavasti tagasilükatavate asüülitaotluste puhul on tegemist diskrimineerimisega ja see tähendab, et me ei pea rahvusvahelisest õigusest kinni. meie ülesandeks on neid õigusi laiendada, mitte neid kitsendada. tegemist on põhimõttelise küsimusega, me peame tegema vahelt äh, äh, majandusmigrantidel ja humaanset, humanitaarsetel põhjustel põgenevate pagulastega. suur tänu! ma arvan, et me saame teha variraportööridega siin ka tulevikus head koostööd selleks, et jõuda kompromissile uh,. To... suur tänu! proua Klune sõna on teil um,. tere hommikust. suur tänu raportöörile tema panuse eest äh, sellesse arutellu, äh, kuidas edasi minna, sada nelikümmend neli muudatusettepanekut on tehtud, loodetavasti leitakse mingisugune ühine nimetaja ka nende vahel ja ma usun, et see on võimalik. nüüd äh, selle arvamuse eesmärk oli keskenduda just vastuvõtutingimuste harmoneerimine kõikides liikmesriikides, et ei tekiks mingit äh, asüülieelistuste otsimist ja võib-olla äh, tuleks siiski mõelda sellele, kuidas vältida seda, et mõned liikmesriigid on lihtsalt ülekoormatud nagu mina tahaksin äh, asüüliprotsessis õigluse tagada kogu Euroopas, äh, mõtleme neid, nende peale, kes on äh, pagulased, kes on rahvusvahelise kaitse taotlejad, kes Euroopa Liitu tulevad, mõtleme, mis, mis motiividel nad tulevad, võib-olla nad on läbi teinud mingisuguse trau-, rasked, äh, rasked sündmused, äh, elamused, traagilised elamused, äh, neil tuleb saabumisele anda mingisugused lihtsad abivahendid, anda elupaik, tervishoiuteenuseid, ka vaimse tervise abi, kui võimalik, lastele koolitust, siin on räägitud ja muudatusettepanekud on tehtud ka saatjate alaealiste suhtes. jällegi tuleb tagada see, et kõik oleksid adekvaatselt kaitstud Euroopa Liidus. nüüd siis äh, tööturu lävend. komisjon on väga selgelt öelnud, et äh, tingimuseks on kuus kuud. Äh, muidugi neid ettepanekuid on erinevaid, isiklikult arvan, et kuus kuud on päris hea ettepanek aga eks see areneb edasi sedamööda, kuidas kõnelused arenevad raportööri ja variraportööride vahel. nii nagu raportöör ütles, ootame huviga järgmise nädala variraportööride kohtumit, kohtumist ja järgmist kohtumist äh, siis Strasbourgis. loodetavasti äh, saame tähtaegadest kinni pidada ja ootan suure huviga koostööd variraportööride raportööriga. tänan. Thank you, madam Helga Stevens. Helga Stevens, palun, sõna on teil. suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest. see projekt käsitleb väga olulist teemat nimelt rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtutingimusi ja ma usun, et me saavutame tasakaalus arvamuse koostada tahaksin esile tuua mõned punktid, mis minu arvates on eluliselt tähtsad selle teksti juures. kõigepealt nõustun kolleeg Benifeiga, et äh, ooteaja lühendamine kuue kuuni selleks, et tööturule pääseda, on teretulnud samm. see on tähtis integreerimise seisukohast äh,, asüülitaotlejate vastuvõtu seisukohast, et ja ka arvestades seda, et nad peavad muutuma ühiskonna vastutun-, vastu-, vastutusvõimeliseks liikmeks. samuti peaks mõtlema sotsiaaltoetustele sellega seoses ja teiseks tahaksin öelda, et me tahaksime, et asüülitaotlejatele ei antaks rohkem soodustusi kui oma kodanikele. meie vahendid vähenevad sisserändajate voog on mõjutanud seda ja kui me nüüd eelistame sisserändajad mittekodanike oma kodanikele, see ei ole päris õigustatud. ja seda tuleks arvamuse käsitlemisel meeles pidada. ja kolmandaks tahaksin lisada, et vastu-, vastutus, õigused ja kohustused on ühe medali kaks külge ja seetõttu tahaksingi oma märkused teha selle kohta. rahvusvahelise kaitse taotlejatel ei peaks olema õigust vabalt valida, millisesse riiki minna, nad peavad Dublini konventsiooni järgima. kui mingeid sanktsioone ei rakendata, kui taotlejad äh, hülgavad need reeglid ja muide, nad võivadki neist äh, üle vaadata, siis äh, see on ka täiesti loogiline, tekib teine, teisene liikumine ja ühine asüülisüsteem Euroopa Liidus satub ohtu. tänan. suur aitäh. Renate Veiber peaks olema siin ALDE esindaja, aga teda hetkel ei ole. kas keegi asendab teda? ei ole. ei ole kedagi kolleeg Lopes, järgmine variraportöör kuue. kas teda asendab keegi? ei asenda. siis läheme edasi, rohelised. Jean Lambert, palun. Thank you and thank you also to um, suur tänu ja tahaksin öelda jällegi aitäh kolleeg Benifeile selle suure töö eest, mis ta on ära teinud. meie piirdusime oma muudatusettepanekutes kahe valdkonnaga, mis on otseselt seotud tööhõivega, tööhõive rolliga. loomulikult need muudatusettepanekud, mis meie ees praegu, äh, praegu seisavad, on tegelikult laiema tähendusega, toetame mitmeid neist. näiteks äh, alaealiste kaitse äh,, see on see muudatusettepanek on tehtud samas suunas kui meie ettepanekudki, aga nüüd meie esitatud muudatusettepanekud järgisid eelkõige seda, et ähm, tuleks tähelepanu pöörata ka teisese liikumise vältimisele, edasi adekvaatsed vastuvõtutingimused. ma, meie ei arva, et need ei tuleks kuidagi kaotada, mingisugused põhitingimused peavad siiski alles jääma ja need, äh, need äh, jäävad kõigile ühesuguseks. Äh, ja kui me mõtleme, me peame pakkuma inimväärseid vastuvõtutingimusi. kui me vaatame, mis mõnedes liikmesriikides tun-, toimub, siis, siis on täiesti loogiline, et inimesed tahavad sealt ära minna, kui teid lihtsalt peetakse kinni või politsei peksab teid enne, kui te üldse kuhugile varjupaika jõuate. seega me teame, et ebaadekvaatsed vastuvõtutingimused motiveerivad lahkuma riigist ja seetõttu tuleb tagada adekvaatsed vastuvõtutingimused, et vältida teisest liikumist. edasi. ligipääsust tööturule meie oleme võib-olla nagu äh, äärmuslikud äh, selles suhtes, tahaksime, et inimesed ikkagi saaksid äh, kohe ligipääsu tööturule, võib-olla saab erinevate armuste vahel mingisuguse kompromissi leida ja edasi me toetasime neid muudatusettepanekuid, mis mis on seotud informatsiooni jagamisega selles keeles, mida inimesed mõistavad, mitte nii, et selles keeles, mida peaks mõistma. see on üks äh, tõsine probleem olnud, me oleme sellest rääkinud pikalt-laialt parlamendis, loodame, et nüüd midagi juba ära otsustatakse. tänan Thank you uh,. suur aitäh, EFTT ei ole esindatud praegu. NF. härra Martin, eh, suur tänu, eh, proua esinaine, ma ei tahaks midagi üle korrata. Eh, ma olen juba siin sõna võtnud, vaatamata selle suurepärasele tööle, mille härra Benifei on ära teinud äh,. tahaksime ikkagi Äh, hoopis teise nurga alt seda äh, küsimust vaadata. tegemist on kuuekümne miljoni inimesega aastas meie planeedil, kes rändavad ühest kohast teise ja kümme protsenti sooviks tulla elama Euroopa Liitu. see on ikkagi äh, kuus miljonit, see on palju. ja nüüd konstateerime, et näete, eh, kuus miljonit tahab Euroopasse tulla. aga neil ei ole ju mingit varjupaika siin. seega eh, tegemist on ikkagi eh, varjupaik, varjupaiga otsimisega, kuid majanduslikel põhjustel. Need ei ole varjupaiga otsijad, traditsioonilised varjupaiga otsijad, nad on äh, majandusmigrandid, sest nad otsivad midagi paremat, mis on nende oma kodus ja muidugi äh, tuleb üle korrata, et kui kakskümmend viis miljonit töötut on praegu Euroopas, siis positiivne diskrimineerimine ei ole vastuvõetav. see, et integreerimisel eelistatakse töö kaudu lõimimisel välismaalasi see äh, ei ole õige ja meie oleme pigem ikkagi tulised oma kodanike õiguste pooldajad äh.. suur aitäh, nüüd annaksin ehk komisjonile lühikeseks sõnavõtuks sõna. kas härra Kato või proua Georgiev? Thank you so much uh, proua Georgievitš. suur aitäh raportöörile selle teksti eest, me oleme need muudatusettepanekud läbi vaadanud. siin on päris huvitavaid mõtteid. kui me räägime ligipääsust tööturule, siis meil on hea meel, et et äh, komisjoni ettepanekut äh, kuue kuu suhtes on toetatud. loodetavasti äh, leiame kompromissi ka nõukoguga just sellel tasemel, sest praegusel hetkel on ettepanekud ikkagi väga erinevad. tänan. Thank you uh,. Adoption in. suur aitäh meie komisjonis võetakse vastu see kaheksandal aprillil, hääletus libes toimub kahekümne viiendal aprillil ja vastuvõtt täiskogul on praegu lahtine, meil ei ole kuupäeva. Läheme edasi. meil on siis nüüd uus punkt kümme päevakorras ja see on härra Selikiotise raport. või kuidas? mis meil siis nüüd on? jah, ikkagi. Leo Krissili, Kyotis töötingimused ja ebakindlad töösuhted. palun, sõna on raportööril. aitäh, proua esimees. suur tänu kõigepealt ma ei saanud äh, kahjuks varem kohale tulla, sest ma pidin teises komisjonis hääletama. kõigepealt suur tänu variraportööridele, meil toimus eile esimene kohtumine ja ma tahan variraportööre tänada konstruktiivse koostöö eest. siin tehti terve rida muudatusettepanekuid, paljud neist on sellised, mis on suureks lisandväärtuseks esialgsele tekstile ja meil on võimalik ka viljakat arutelu nende üle pidada. see ülesanne, mis meie ees on, on tõesti väga suur, sest eh, probleemiks on see, et meil ei ole ühesugused lähtetingimused, nii et tõesti väga positiivne on see, et selles küsimuses äh, töötingimused ja ebakindlad töösuhted, äh, on meil palju uuringuid. ning nende uuringute põhjal on meil võimalik siis ka olukorrast paremini aru saada. siin on tehtud juba terve rida kompromissettepanekuid. eile me vaatasime neid ka meie oma esimesel kohtumisel läbi ning me nägime, et meil tegelikult on juba teatud äh, valdkondades ühiseid äh, seisukohti, nii et me jõuame kokkuleppele. nüüd äh, digitaliseerimine. see tõesti muudab väga palju ka töökeskkonda tuleb mõelda ka selle peale, kuidas ettevõtted saavad ajaga kaasas käia, kuidas see mõjutab tööandjate olukorda, kuidas riigid peaksid sotsiaalpoliitikat kujundama, mida peaks Euroopa Liit tegema, kuidas me tööhõivet defineerime, milline on inimväärne töö. ka sellega tuleks meil nendel aruteludel tegeleda, mida me siis variraportööridega pidama hakkame ja peale selle tuleb meil siis, nagu juba öeldud, vaadata ka neid uuringuid, mis selle valdkonna kohta on juba läbi viidud me muidugi ei ole kõikide muudatusettepanekutega nõus, aga me oleme tõesti avatud aruteludele vastavalt siis nendele põhimõtetele, mis meie fraktsiooni jaoks on tähtad ning me oleme veendunud, et meil tõesti õnnestub jõuda positiivsele lõpptulemusele. meie jaoks on väga tähtis täna see, et töövõtjad oleksid kindlustatud, et neil oleks võimalik elada inimväärikat elu Äh, palgaga, mida nad teenivad. seda eriti just praegusel ajal, kus majanduskriis paljudes liikmesriikides on juba mitmeid aastaid kestnud, kus töötuid on palju, eriti noorte hulgas. ja inimesed elavad äh, tingimustes, kus ei ole võimalik äh, inimväärikat tööd leida ja olla kindel, et tõesti töökohad ka säilivad. sellepärast on minu arvates ka tähtis, et me, et ka variraportöörid sarnaselt sellesse küsimusse suhtuksid. ma arvan, et me jõuame kokkuleppele, kui kõik on valmis oma panuse andma. see on ka tähtis selleks, et me saaksime anda oma panuse üldisse arutelusse, mis toimub Euroopa Liidu tasandil. aitäh! Thank you. I'll give the floor to Mr. Roland. aitäh ja järgmisena härra Role. tõesti, äh, see on oluline teema ka äh, sotsiaalses plaanis, sest äh, palgatöötajate olukord äh, on ebakindel, aga sellel on ka majanduslik pool, nimelt see puudutab meie tootlikkust, meie konkurentsivõimet, sest äh, ähm, ebakindlad töötingimused mõjutavad nii töötajat, nende homset päeva kui ka ettevõtte homset päeva tervikuna. Äh, kui äh, me räägime siin tähtajatust töölepingust, see peaks jääma ikkagi põhiliseks, aga me teame, et väga palju erinevaid töölepinguid tüüpe on tekkinud ja seetõttu peame tegelema selle teemaga, et inimese karjäär oleks ikkagi kindel ja veel, kui me räägime ähm, ebakindlatest töötingimustest, siis peame rääkima ka sellest, et, et on ka olemas ebakindluse oht, on olemas täiesti kindlad töökohad, kus siiski on oht muutuda äh, ebakindlaks äh, või, või tekkida oht, et tekib ebakindel olukord ja neid ohte tuleks töötajate jaoks vähendada. ma arvan, et äh, siin on ka täiesti õigesti raportööri poolt ähm, erinevad äh, olukorrad välja toodud, näiteks äh, erinevate töölepingute puhul on muidugi sarnaseid jooni, võib veel siin arutada neid asju, aga igal juhul tahaksin nüüd tänada härra raportööri Silikiotist selle eest, et ta on nii põhjalikult teemat käsitlenud ja kõige laiemalt käsitlenud tõhusat tööd kui sellist. tänan. Thank you, Sean Simon. Thank you. Äh, Sean Simon, tänan esinaine ja suur tänu raportöörile ja teistele variraportööridele äh, selle huvitava ja hea raporti eest ja äh, konstruktiivse koostöö vaimu eest Rääkides sellest raportist, eh, tahaksin eh, puudutada paari aspekti, eh, mis seonduvad mõningate meie poolt esitatud muudatusettepanekutega. Lühidalt me ei tohi unustada ebakindlate töösuhete puhul ka soo spetsiifilisest aspektist. Naisi mõjutab see eriti ebaproportsionaalselt me peame olema teadlikud ka, milline mõju on digiteerimisel, me ei saa aega tagasi pöörata, me teame, et tööturg ja majandus muutub ja me ei saa arvestada, et need õigused, mida aastakümneid on äh, peetud äh, kindlateks, hakkavad nüüd nagu kaduma ja liikmesriigid äh, peavad läbi vaatama ka oma sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande süsteemid et need inimesed, kes on seotud ebatüüpiliste töövormidega, ei jää sellest sotsiaalvõrgust välja. ja samuti peame läbi vaatama ka oma maksustamise süsteemid, et äh, uued ebakindlad töösuhtevormid ei mõjutaks ebaproportsionaalselt neid inimesi, kellel on juba niigi raske. ja päris kindlasti me peaksime Äh, keelustamas aga nõudlusel tehtavad ebakindlad töökohtad, äh, töölepinguta tööd ja neid vorme on enamikes liikmesriikides kasutusel ja tsiviliseeritud ühiskonnas niiviisi edasi minna ei saa, äh, arvestades meie majandust ja heaolu. ja loomulikult ka ohutusaspekte tuleb arvestada me peame tagama, et ka kutseharidus ja pidev õpe on tagatud ka äh, ebatüüpiliste töövormidega seotud isikutele, mida sageli ei ole, et tagada kõikidele inimestele vajalikud oskused kõikidel eluetappidel, et nad oleksid valmis uueks majanduseks. tänan. Thank you, madam McIntyre. suur tänu, proua McIntyre. tänan, esinaine. kõigepealt tahaksin tänada raportööri ja variraportööre äh, äärmiselt konstruktiivse kohtumise eest, mis toimus eile ja ma jään ootama meie jätkuvat tööd järgmistel nädalatel. paari üldist märkust. ma arvan, et minu muudatusettepanekud peegeldavad seda seisukohta, et minu arvates tööjõuturu paindlikkus äh, ei tähenda töötajate õiguste halvenemist eh, seda tootlikkuse arvel ja konkurentsivõimeline, vaid see tähendab seda, et tuleb tasakaalustada töötajate kaitse eh, tööandjate ja isikute vahelise tasakaalustatud lähenemisega tööle, mis vastab mõlema poole vajadustele ja see suurendab ka nende inimgruppide kaasamist, kes muidu jääksid eh, tööjõuturult eemale ja ma tean, et Euroopas erinevates liikmesriikides on erinevusi selles valdkonnas. Ühendkuningriigis näiteks isiku äh, äh, õigus äh, seadusliku äh, töö kaitsjaks sõltub tema staatus, kas tal on null äh, äh, tähtajaga või osalise tähtajaga tööleping või muu ebatüüpiline äh, kord on neil õigus samasugustele õigustele kui täiskohaga töötajatel, kes samasugust töörolli täidavad. loomulikult me peame võitlema äh, kahjulike ja kuritarvilike äh, tavade vastu, kuid me peaksime lähtuma kõigepealt kehtivate seaduste jõustamisest ja see peaks käima käsikäes töötajate õigustega. seega alampalga äh, ähm, sätete jõustamine, eriti madalapalgaliste valdkonnas äh, on oluline, et töötajad saaksid kätte oma palga, milleks neil õigus on. ja jällegi Ühendkuningriigis tööõigused on toetatud sihtarbelise jõustamisega tagamaks see, et uued tekkivad töövormid oleks arvestatud ja et seda ei võeta kasutusele töötajate õiguste arvel ja ma olen kindlalt veendunud, et Ühendkuningriigis on äh, aidanud saavutada kõrgema tööhõive äh, määra äh, võrreldes teiste riikidega olenevate majandusolukorras. paar konkreetsemat aspekti. minu arvates on oluline selles raportis, et me tunnistame Äh, millistes valdkondades on Euroopa Liidul pädevus tege-, toimimiseks ja millistes valdkondades ta peaks äh, julgustama liikmesriike tegutsema. Euroopa Liidul on roll koostöös liikmesriikidega võitluses ebaseaduslike töötavadega, seega deklareerimata tööga ja nii-öelda varitöö, majanduse tööga, mis õõnestab nende liikmesriikide pensionisüsteemi ja ma arvan, et me võiksime seda rõhutada äh, kompromissides. teiseks, me peame olema väga ettevaatlikud, kui me räägime ebakindlatest töösuhetest. oleks viga nimetada äh, kõikvõimalikke ebastandardseid äh, töövorme ebakindlateks. näiteks mõni, mõned naised ei leiaks tööd, kui neil oleks õigus ainult täiskohaga alalisele töökohale on naisi, eh, kes kasutavad jobshare meetodit, kas jobshare on ebakindel töösuhe, see on osaajaga ja kui ma loen see ebakindla töösuhte määratlus, seda võib niimoodi nimetada, aga see on küll osalise tööajaga, kuid see on alaline töösuhe. ja ma arvan, et kui me tahame tagada seda, et naistel oleks korralik juurdepääs tööjõuturule, peame mõistma, et naised saavad kasu ebatüüpilistest töölepingutest palju rohkemal, suuremal määral kui mehed ja seetõttu sellised vormid on olulised. ja lõpetuseks tahaksin üles kutsuda äh, arvestama ka VKE-de eriolukande, eriti mikroettevõtete olukorda. ma igati toetan ettepanekuid ja soovitusi, mille eesmärk on tagada töötajate juurdepääs kõigile tööõiguste aspektidele, kuid me ei tohi unustada seda, et me võime kahjustada ka VKE-de toimimist, kui me hakkame suurendama igasuguseid piiranguid, millega nad ei suuda toime tulla kehtiva juhtimisstruktuuri tõttu kui me ütleme, et töötajatel peaks olema juurdepääs kollektiivsetele läbirääkimistele, kokkulepetele, siis see võib äh, oluliselt suurendada väikeettevõtete koormust, kus inimesed töötavad rõõmsalt ja neil ei ole mingist õigustest vaja loobuda, ei ametiühingu õigustes ega teiste. ja kui me hakkame sellistele VKE-dele suuremaid piiranguid seadma, siis me võime pigem äh, negatiivselt mõjutada töökohtade loomist ja mitte suurendada. suur tänu raportöörile, jään ootama koostööd järgnevate nädalate jooksul. Thank you uh,, Martina Dlabajova is not here, she I have she... a mandate yes.. suur tänu, Martina Djabalova, Dlabajova ei ole kohal, aga ma asendan teda, ütleb härra Šambon uh, ta tänab raportööri eile korraldatud varireportööride esimese koht, kohtumise eest ja konstruktiivse töö eest selle teema kallal. mul on hea meel, et paljud ALDE muudatusettepanekud on kaasatud kompromissettepanekute eelnõusse. selle raporti läbirääkimiste ajal ma loodan, et me me keskendume igas lõigus äh, ühele või teisele olulisemale küsimusele ja ei tee liiga palju erisusi kompromissides, et ei tekiks sellist jõulupuu tunnet. teisalt ma olen kindlalt veendunud, et ei ole vaja hakata uusi määratlusi koostama, vaid me peaksime raportis viitama olemasolevatele mõistete määratlustele, kas nad on ILO poolt või teiste organisatsioonide poolt vastu võetud ja kui ei leidu ühele või teisele mõistele tunnustatud määratlust, siis me peaksime äh, kooskõlastama teistega, näiteks ILO on äh, ebaväärika töö mõisted olemas, aga on olemas ka teisi mõisteid, millel äh, määratlus puudub, võib-olla see saab olema meie ülesanne need määratleda. ja ma loodan, et sel teel me võime üle saada väga paljudest vastuoludest väga oluline minu jaoks on see, et selle raportiga me ei peaks jätma muljet, et eh, erinevad töölepingu eh, vormid on negatiivne, vastupidi, eh, neid peaks nägema kui võimalust suurema arvu inimeste lõimimiseks tööjõuturule. meie poliitikakujundajatega peame tagama selle, et kehtivad sellised seadused, mis tagavad töötajatele piisava kaitse vaatamata nõndanimetatud ebatüüpilistele töötingimustele, äh, mis võivad äh, väga kiiresti levida ja ma usun, me äh, sellest lähtudes me võime edasi minna läbirääkimistega ja selle raporti kallal tehtava tööga. ma vabandan, proua Dlabajova on variraportöör, kuna päevakorra muutused ei võimaldanud tal kohale tulla. suur tänu, Äh, proua Randke, sõna on teil. tänan, esinaine, ka mina tahaksin raportöör, raportööre ja variraportööre hea töö eest, mis on juba tehtud ja ma arvan, et see on juba heaks lähtepunktiks sügavamatele aruteludele. ja minu arvates see raport on väga hästi ajastatud, sest viimastel aastatel, eriti majanduskriisi aastatel, me oleme täheldanud, et me äh, rääkisime üha rohkem töötusest ja lähtuti loogikast, et niikaua kui inimestel on töökoht, siis on kõik korras, sest meie peame võitlema tööpuuduse vastu ja see oli äh, meie ainuke eesmärk sotsiaal- ja tööhõivepoliitikas. käesolev raport aga küll rõhutab, et tööpuudusega tuleb võidelda, kuid samas me peame tagama, et kui inimesed saavad töökoha, on neil vaja luua head töötingimused. vastasel juhul äh, ka äh, palgatööliste vaesus kasvab me näeme äh, ka seda, et ebasoovitavad osatööajaga lepingute arv suureneb ja see hakkab mõjutama ka meie tööjõuturu alustalasid ja see on oluline ka Euroopa mõistes et äh, me võtame arvesse ka paljude Euroopa kodanike murepunktidega ja väga paljudes küsimustes on meil tekkinud probleeme juba näiteks ebakindla töösuhte mõiste määratlus, ma nõustun selles osas, et mitte kõik osatööajaga töölepingud on ebakindlad. kuid me oleme täheldanud, et paindlikkuse suurenemisega tööjõuturul töötingimuste osatähtsus on kasvanud ja äh, on avanud väga paljudele inimestele võimaluse siseneda tööjõuturule, aga selline töö ei taga neile inimväärikat elu ja seetõttu me peame leidma võimaluse ebakindlate töösuhete mõiste määratlemiseks ja seda, mille vastu me võitleme. kui me räägime äh, määratlustest, siis me peame lähtuma teatud kriteeriumitest ja me ei saa väita, et see definitsioon kuskil eksisteerib ja ei täpsusta seda. ja kui me räägime äh, ebakindlustöö suhtes, siis äh, äh, palgaküsimus on, ja me räägime ka töötajate õigustest, mida tuleb majanduskriisi aastatel eriti kaitsta me soovime väga selget ja täpset mõiste määratlemist. mõned kolleegid mainisid ka selle teemaga seondunud soospetsiifilisi aspekte. me peame selgelt välja tooma, et see nähtus mõjutab ebaproportsionaalselt eriti naisi naised võib-olla saavad kasu ähm, tööjõuturu suuremast paindlikkusest, kuid see võib tähendada, et nad jäävad ilma äh, töötajate põhiõigustest ja sotsiaalkaitsest ja viimastel aastatel li mõnedes liikmesriikides on äh, suureks probleemiks ka noorte võimalused ja väga paljud noored, kes ei näe perspektiivi tööjõuturul äh,, on töötud ja nende ainukene võimalus on mingi ebakindel töösuhe ka nendega peab arvestama ja mõtlema selle peale, kuidas luua nende jaoks võimalusi oma oskuste taseme tõstmiseks, et suurendada nende tööleidmise võimalusi tööjõuturul. ja lõpetuseks kolm aspekti, mis on olulised meie fraktsioonile ja aruteludes välja toodi, et kui me koostame mõiste määratlusi, siis me peame välja pakkuma ka Euroopa tasandi miinimumstandardeid võitluses ebakindlate töösuhete vastu. Need ei peaks piirduma ainult töö, tervishoiu ja tööohutuse aspektidega, kuid me räägime ka töötajate õigustest. teiseks, kui me tõesti soovime muudatusi, siis meil on vaja suuremaid investeeringuid, sest me saame äh, võidelda ebakindlate töösuhtede ja töötusega ainult läbi kvalitatiivsete töökohtade loomise ja eriti viimastel aastatel, eriti Kreekas, me oleme näinud, et, et kui tööjõuturu alustalad muutuvad me ei tohi seeläbi äh, ohtu seada äh, põhiõigusi, näiteks äh, õigus kollektiivse töölepingute läbirääkimiseks. see on oluline õigus ametiühingutele seoses meie poliitikatega. ma jään ootama läbirääkimisi teiega. meil on mõningad vastukäivaid arvamusi, kuid ma loodan, et me jõuame üksmeelele ja seeläbi sünnib väga hea raport. Uh, uh, tänan, Laura Agea ei ole kohal ja nüüd saab sõna härra Marten Merci, madame Le. suur aitäh, proua esineja. muidugi, kui me huvitume siin töötingimuste halvenemist, siis tõesti äh, järjest rohkem on levinud ebakindlad töötingimused ja suur aitäh selle eest, et raportöör võttis endale sellise tohutu ülesande neid teemasid käsitleda. muide, liikmesriigi tasandil ei ole eh, ühtegi selget ettepanekut seoses tööinspektsioonidega ja võib-olla saame aru, valesti aru. Eh, tundub, et eh, mitmekesisus pärsib lahenduste leidmist ja veel kord tahaksin öelda, et me ei saa siin võrrelda oma inimeste olukorda migrantide olukorraga ja eh, pigem eh, kahtleksin sellises ultraliberaalses lähenemises ja veel kord tahaksin rõhutada, et tegemist on ehm, eh, realiseeru või realiseerumatute ideaalidega. praegu on tõesti ebakindla töö levik plahvatuslikult suurenenud ja mm, seda on põhjustanud meie neli õiguste sammast, vaba liikumine kapitalile, tööjõule ja nii edasi. seega me, kõik see on alguse saanud vabast konkurentsist, Eh, niinimetatud kaitstud paindlikkusest, Uberist, töötajatel vabast liikumisest, mobiilsusest, mida te tahate peale suruda, sellest eh, universaalsest miinimumpalgast. Eh, jättes un-, unustusse need riigid, kes, kes tegelikult peavad kasinusmeetmeid rakendama. see on teie aastatepikkuse töö tulemus ja ebakindlad äh, töötingimused on tekkinud äh, selle tõttu, et rikaste ja vaeste riikide töötajad konkureerivad. Äh, me muidugi saame aru, et see on komisjoni algatus mitte ainult Junckeri ettepanek, jah, muidugi komisjon e, võib öelda, et ta ei taha ebakindlaid e, töötingimusi, aga e, isegi kui ma seda raportit tervitan, tahaksin öelda, et meie muudatusettepanekud liiguvad pigem selles suunas, millest ma just äsja selgitusi jagasin. palun mina ei olnud selle komisjoni liige, kui see töö alguse sai, vaatan täiesti värske pilguga seda teksti, see on teatud eeliseks meie komisjonile muidugi ka ja ma ei ole kõiki neid kompromisse, äh, muudatusettepanekuid ka veel lugenud. vaatan siis seda äh, esialgset teksti, sealt hakkavad silma paar-kolm mõtet. kõige olulisem minu jaoks tundub olevat ähm, see eh, definitsiooni küsimus. muidugi eh, töö on hea, aga ikkagi, millest siin räägitakse? ebakindel eh, töö on mittetraditsiooniline töö. siin ei ole küsimus paindlikkuses. me tahaksime rääkida, et ka traditsioonilisel tööturul esineb töö, töötajate ärakasutamine, kasutatakse lühikesi tähtajalisi töölepinguid ja eriti just kaubanduses, seda on viimastel aastatel nähtud. ja nüüd, millest siis räägitakse, see ei ole päris selge sellest tekstist. ja teisest küljest digitaliseerimist ei pea pidama eh, töö eh, ebakindluse tekitamise sünonüümiks seda tuleks pidada millekski, mis annab meile olulisi võimalusi. sellega peab kaasnema ka töötajate koolitus ja jällegi see sõltub jälle eh, töötajate staatusest, seda tuleb arvesse võtta ja kahtlemata on tegemist millegiga, mis võib inimeste, nii naiste kui meeste töötajate eh, pädevust tõsta. digitaliseerimist ei tohiks kuidagi vaadelda eh, miinusena. ja edasi selles tekstis äh, on veel äh, ühte-teist huvitavat, aga milleks äh, seda kasutada näiteks, kuidas võidelda igasuguse ebaseadusliku, ebakindla töö vastu, seda ei tohi ära unustada. Ähm, ja loomulikult peavad tööturuinspektsioonid oma tööd koordineerima selleks, et äh, töötajatel oleks garanteeritud inimväärne palk. seda saab teha ikkagi dialoogi pidada töö, tööandjatega ja partnerluses nendega. ja nüüd siis äh, naiste olukord, see on muidugi täiesti, äh, täiesti väljapääsmatu või, või täiesti selline teema, millest ei saa mööda vaadata Äh, absurdne on siiski äh, võrdsustada Euroopa Liidu arengut äh, ebakindluse kasvuga tööturul, vaatame kas või seda, mis on toimunud USA-s, erinevates riikides on tööturud arenenud erinevalt, Ühendkuningriigis muidugi kahjuks on on inimesed valmis lahkuma Euroopa Liidust, kuigi nende tööturg on, on ka oluliselt edasi arenenud oluline on äh, siin konkreetseid ettepanekuid teha, näiteks subsidiaarsuse põhimõttes, kui Euroopa Liit ei saa tõesti heas raamistikus edasi arendada oma tööturgu, kus on selgelt defineeritud töösuhted, siis, äh, siis ei ole see õige, see on väga oluline, et meil oleks selge raamistik tööturu arendamiseks ja selles mõttes saab seda teksti veel rikastada, tänan. Thank you, I will give the floor to Mr Gutierrez. suur aitäh härra Gutierrez Prieto. Sí, gracias, presidenta. Yo... aitäh, proua esimees. tegemist on tähtsa raportiga, sest siin on väga hästi välja toodud meie praegused probleemid Euroopa Liidus. eelmisel nädalal OECD avaldas mitmeid erinevaid raporteid liikmesriikide kohta ja seal igal pool on ühine nimetaja, vaesus suureneb. vaesus suureneb sellepärast, et meil ei ole piisavalt äh, äh, kõrge kvaliteediga töökohti, kõrge palgaga, piisavate töötundidega töökohti. ning äh, tööhõive või töökoht üleüldiselt ei ole enam äh, töökohad ei ole enam Euroopa sotsiaalse mudeli tagatiseks. töökohas tegelikult isegi ei piisa enam selleks, et ots otsaga kokku tulla ja oma palgast ära elada. selle oleme me tõstatanud ka siin raportis majanduskasv Euroopa Liidus on väga erinev, isegi euroalal on lõhed väga suured ja kui me vaatame liikmesriikide SKT-d enne ja pärast majanduskriisi, siis me näeme esiteks seda, et viimastel aastatel ettevõtete kasud on jällegi kasvanud, on kõrgemad kui enne kriisi, aga palk, palgad on madalamad äh, kui enne majanduskriisi. see tähendab seda, et rikkuse jagunemine palkade kaudu, tööhõive kaudu ei toimi enam. ja näha on, et kriisis mõeldi ainult ettevõtete kasumi peale, mitte aga töövõtjate peale töösuhted muutuvad ebakindlaks juba siis, kui hakatakse maksma vähem palka. näiteks Ühendkuningriigis on need nulltunnilepingud vägagi levinud, tihti võetakse tööle praktikante, kes ei saa üldse tasu või töötavad äh, vähema raha eest kui miinimumpalk ning nende töö pealt ei maksta sotsiaalmakse. ja seadused peaksid kaitsma nõrgimaid, seega siis nõrgimaid töövõtjaid ja eriti just praegusel hetkel on see tähtis. me peame tagama väärika töö väärika tasu eest ja väärikates tingimustes. meie fraktsioon, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on seda juba kogu aeg öelnud, meil on vaja direktiivi väärikate tingimuste jaoks kogu Euroopa Liidus kogu aeg räägitakse siin äh, kaitstud paindlikkusest, aga tegelikult, mis sisse viiakse, on paindlikkus, kaitsest ei räägi keegi. ja see on suureks löögiks just töövõtjatele, aga ettevõtted saavad seda teha. me peame tegelikult ka arvestama nende uute tingimustega, mida on endaga kaasa toonud digitaliseerimine digitaliseerimine tähendab uusi võimalusi, tekitab uusi võimalusi nii tarbijate jaoks kui ka majanduse jaoks, majanduskasvu jaoks. kuid siiski on valdkondi, mida tuleb kaitsta ja reguleerida. näiteks uued töösuhted. tõesti, digitaliseerimine tagab majanduskasvu, aga samal ajal on meil vaja ka hoolitseda selle eest, et rikkust jaotatakse paremini ümber tööhõive kaudu me ei tohi juht, lasta juhtuda sellel, et digitaliseerimine toob endaga kaasa veelgi rohkem ebakindlaid töösuhteid. peale selle tuleb meil rääkida noortest inimestest, neile töö leidmisest. noorte tööpuudus on Euroopa Liidus väga kõrge. me põhimõtteliselt, meil on põhimõtteliselt kaks korda nii palju töötajaid kui OECD riikides keskmiselt ja me näeme, et töötingimused on palju halvemad kui varem. vanasti olid meil tähtajatud töölepingud, olid korralikud palgad, kaitse kollektiivsete lepingute kaudu. praegune põlvkond, mis läheb tööturule, eh, mis astub ühiskonda töö kaudu, seda ühiskonda ei tohi vaadata eraldi ning sellepärast on noortel inimestel vaja ka väärikaid töötingimusi, õiglaseid töötingimusi, me ei tohi lubada tekkida lõhel põlvkondade vahel töömaailmas, jah, me teame, et meil on siin digitaalmaailmas lõhe vana ja uue põlvkonna vahel, aga me näeme praegu tekivad lõhed ka töömaailmas. aitäh ja ma loodan, et me üheskoos suudame leida lahenduse nendele probleemidele Uh, aitäh! tööhõivekomisjonis kahekümne viiendal aprillil hääletame selle raporti üle ja meil ei ole, vabandust äh,, jah, ja täiskogul ei ole meil praegusel hetkel veel aega olemas. ja viimasena saab veel sõna härra Silikiotis, palun. aitäh, proua esimees, tahtsin hästi lühidalt lihtsalt paar kommentaari teha Te saate kindlasti aru, et ähm, tegemist on tööhõivekomisjoniga ja et me üritame siin anda oma panuse väärikate töötingimuste tagamiseks ja töövõtjatele väärika elu tagamiseks. sellest teemast võiks rääkida palju. kõik ütlesid mulle siin täna oma arvamuse välja, meil kõigil on õigus omale arvamusele, aga on täiesti selge, et me leiame, et kriis tekkis neoliberaalse poliitika pärast. kuid selle kriisi pärast äh, üritatakse nüüd liikmesriikides äh, võtta nüüd vastu otsuseid, äh, mis koormavad töövõtjaid. töökohad muutuvad järjest ebakindlamaks kui me aga need probleemid tõstatame, siis öeldakse kogu aeg, et meil on vaja töövõimelist eh, ja konkurentsivõimelist ühiskonda, kuid tegelikult on vaja töövõtjatel töökohti, kindlaid töökohti. olen nõus kolleegidega, nende kolleegidega, kes ütlesid, et digitaliseerimine ei ole otseselt midagi paha, et see toob endaga kaasa lihtsalt uued tingimused. aga see tähendab seda, et meie peame ka töötama välja vastavad meetmed kaitsmaks töövõtjaid ja see on meie ülesandeks. siin räägiti nüüd väga palju ka sellest, et meil on väga palju ebatüüpilisi äh, töösuhteid ja väga palju töötatakse ka osalise tööajaga. jah, tõesti, probleem on selles, et siin on väga palju erinevaid vorme erinevates riikides, neid on ka uuritud ähm, ja ikka ja jälle on välja tulnud see, et paljud töövõtjad on lihtsalt sunnitud osalise tööajaga töötama. Nad on sunnitud vastu võtma osalise tööajaga töökoha ja leppima sellega, et neil ei ole piisavalt äh, tagatisi. tõesti, me peame välja töötama meetmeid, millega toetada äh, selliseid inimesi. kõige raskem on siin tõesti ka mõistete defineerimine, see on aga meie ülesanne ja ma arvan, et äh, selle algatusraportiga on meil võimalik anda oma panus sellele, et äh, meil on ühesugused definitsioonid kogu Euroopa Liidus et me teame, mida see tähendab, et äh, mis on ebakindlad töösuhted, äh, millised on ebakindlad töötingimused ja väga tähtis on, et me leiaksime siis tõesti väärikust, inimväärikust pakkuvad töökohad inimestele. aitäh, see oli täna hommikul viimane päevakorrapunkt, me kohtume täna uuesti kell kolm pärastlõunal, kui algab elektrooniline hääletus, nii et tere tulemast tagasi!